Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um, one of... kallid kolleegid, alustame. pöördun nüüd uute liikmete poole ja selgitan, et äh, kui me viivitame koosoleku alustamisega, siis äh, hiljem meil aega vähe, inimesed saavad selle võrra vähem kõneaega ja kui tegemist on tõesti huvipakkuva teemaga, te sooviksite väga sõna võtta, siis äh, tekib lõpus raskusi kõneaja jaotusega. ja sellest ka minu soov alustada nii täpselt kui võimalik ning kõikidele saadikutele, kes on tulnud, äh, tahaksin äh, veel kord rõhutada, et minult võib oodata seda, et ma alustan alati õigeaegselt, see on minu tööstiil et olete te kohal või mitte, meie alustame. ning äh, uued saadikud on meile öelnud ka seda, et oleks väga hea, kui nad saaksid selgitusi komisjoni töö võib-olla kummalise äh, korralduse kohta, mis puudutab äh, näiteks mobiilide kasutamist, olge nii kenad, pange see hääletu peale või, või lülitage välja, oleks väga kena. ja septembris, oktoobris, novembris äh, püüan tõesti seda korda jälgida, eriti kui me räägime eelarve küsimustest, arvestades neid kogemusi, mis meil siin komisjonis on olnud ja, ja püüan ka sellise väikese kirjaliku dokumendi koostada põhiküsimustest, mida tasub kõrva taha panna. ja nüüd äh, esimehe teadaannete juurde. Ähm, see puudutab äh, olulisi küsimusi, mis äh, teid äh, kindlasti väga huvitab. eile ma ütlesin, et et minu teadaanded on äh, väga olulised, te saate nii-öelda ette kiirelt teada sellest, mis on ees ootamas, mis puudutab näiteks raportööride määra, määramist, nii et kui te olete õigeaegselt kohal, siis on teil võimalus ka osaleda nende teadaannete kinnitamisel ja kui te jääte hiljaks, siis te jääte lihtsalt sellest osast, kinnituse osast ilma. niisiis, täna hommikul tahaksin teile öelda seda, et kõigepealt, mis puudutab pooleliolevat tööd, vastavalt kodukorra artiklile kakssada kakskümmend üheksa, nende õigusaktide puhul, mille osas töö algas juba eelmise parlamendi ametiaja jooksul, raportööride küsimuses koordineerisid, koordinaatorid leppisid kokku selles, et, et taas määratakse ametisse need raportöörid, kes juba tegid tööd eelmise ametiaja jooksul. ja nende raportööride puhul, kes ei ole enam libe liikmed, saavad raportööri kohad nende fraktsioonid ja fra fraktsioonidelt oodatakse, nad määraksid uued raportöörid nii kiiresti kui võimalik just kõige kiireloomulisemate raportite puhul ja raportöörid on siis järgnevad proua Metsola Rahvaparteist äh, raporti puhul, mis äh, räägib Euroopa Liidu ja Šveitsi konföderatsiooni kokkuleppest osaluse kohta EASO-s, proua Intvelt äh, Aldest on raportööriks broneeringuinfo küsimuses ning äh, Rahvaparteile kuulub äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportööri koht, härra Žedovski on siis raportööriks ja luuakse selline roteeruv süsteem selleks, et äh, anda võimalus kaasata raportööre ja variraportööre eelarve kontrolli küsimuses libe komisjonis ja mm, järgmine fraktsioon, kes saab võimaluse määrata raportöör kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, on Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, seejärel ECR, ALDE, kuue, Rohelised ja siis EFTD. mis puudutab keele küsimusi, siis koordinaatorid otsustasid, et kui me peame koosoleku korraldama väiksemas eh, saalis ja eh, kõiki eh, kabiine ei ole võimalik kaasata, siis võetakse arvesse meie saadikute, kõigepealt ähm, põhiliikmete ja siis täisliikmete ega asendusliikmete keelelisi vajadusi. osad asendusliikmed kindlasti on väga aktiivsed saadikud meie komisjonis ja seetõttu tuleb arvestada ka nende soovidega. ja sekretäriaat siis äh, paneb kokku eelistaja nimekirja enne koosolekut kui keegi nüüd midagi ei ole vastu sellele, mida koordinaatorid on välja pakkunud, siis on koordinaatorite soovitused heaks kiidetud, aga tuleme nüüd päevakorra juurde, nagu ma ütlesin, siis täna me räägime erinevatest teatistest sisserände kohta, Schengeni kohta ja alustame siis kohe tööga, läheme esimese komisjoni esitluse juurde mis ma tean, on väga huvipakkuv küsimus saadikutele. see puudutab eh, sanktsioone ja meetmeid eh, nende tööandjate eh, puhul, kes on tööle võtnud ebaseaduslikult riigis viibinud kolmandate riikide kodanikud. vastav direktiiv, mis näeb ette miinimumstandardid sanktsioonide meetmete kohta, võeti vastu kaheksateistkümnendal juunil kaks tuhat üheksa ning äh, kahekümne teisel mail ähm, tuli välja komisjoni teatis ja annangi nüüd sõna proua Schmidtile komisjonist, et ta lühidalt äh, tutvustaks meile seda teemat. palun, proua Schmidt. Thank you very much, Mr Chair um.... aitäh, esimees. enne kui ma tulen teatise juurde, tahaksin mõne sõnaga tutvustada selle direktiivi üldist tausta. seisame silmitsi ju sisserände probleemidega ja eile uudiste põhjal kuulsite, et Euroopa Liitu tuleb väga palju sisserändajaid ja, ja paljud neist saabuvad ebaseaduslikult, neil ei ole kehtivaid dokumente, tullakse selleks, et et nii-öelda paremat e-, elu saavutada, otsitakse tööd ehitusel koristajatena ehk sellise madala kvalifikatsiooniga tööd. teame ka seda, et paljud nendest inimestest, kes langevad inimkaubitsejate kätte, et siis ka nende puhul käesoleva direktiiviga püütakse võidelda mitte ainult ebaseadusliku tööhõive vastu, vaid ka inimestega kaubitsemise vastu. me teame, et ebaseaduslik tööhõive ähm, mõjutab seda, et, et maksude kaudu ei laeku äh, tulud meie eelarvetesse, ehk see on siis see üldisem direktiivi kontekst eesmärk on võidelda tõmbefaktorite vastu, leidmaks tööd, sanktsioneeritakse siis eh, ebaseaduslikult eh, riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjaid. eesmärk on ka kaitsta sisserändajaid eh, selleks, et nad tõesti tehtud töö eest ka tasu saaksid kui tasu on jäänud maksmata. ehk tegemist on direktiiviga, mis ei ole suunatud töövõtjate vastu, vaid tööandjate vastu, kes võtavad tööle ebaseaduslikke töötajaid. ning ehm, see on täiendav ühele hiljutisele direktiivile, mis hõlmab enam-vähem neid samu sektoreid, mis kuuluvad ka käesoleva direktiivi all, ehk siis hooajatöötajate direktiiv, mis hiljuti võeti vastu ja tahaksime tänada ka kaasesimeest, kes oli raportööriks. see direktiiv annab seaduslikud võimalused saada tööd, hooajatööd. maikuine teatis toob välja kolm põhiväljakutset direktiivi rakendamisel. kõigepealt on vaja läbi viia piisaval arvul kontrolle kui liikmesriikidel ei ole tõhusat ja piisavat ähm, kontrollisüsteemi, siis ei ole võimalik ka võidelda ebaseadusliku tööhõive vastu ja oluline on hea seista ka selle eest, et sisserändajad äh, saavad oma õigusi teostada. senini sanktsioonid ja meetmed on olnud sellised pigem äh, teoreetilist laadi ja direktiiv ei ole oma eesmärki täitnud liikmesriigid peavad kord aastas komisjonile andma teada seda, kui palju kontrollkäike nad on teostanud, millistes sektorites on esinenud probleeme. ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ma pean möönma, et olukord ei olnud hea. kõik liikmesriigid saatsid oma aruanded, ei saatnud oma aruandeid, pidime nii-öelda rikkumismenetluse alustama, aga nüüdseks on siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruanded käes ja aruanded näitasid, et, et ebaseadusliku sisserände äh, all kannatavad sektorid on äh, nii-öelda kodukoristajad, äh, ehitus, haiglad ja nii edasi need on needsamad sektorid kõikides liikmesriikides, olukord on siiski eh, erinev erinevates liikmesriikides selles osas, kui palju kontrolle teostatakse. mõningates riikides eh, on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kontrollitud ühte protsenti eh, ja, ja teistes riikides siis kakskümmend üheksa protsenti, mis näitab seda, et erinevused direktiivi täitmisel liikmesriigiti on väga erinevad ja tööandjad kasutavad selle võimaluse ära ja, ja neil on ka suuremad võimalused siis nendes liikmesriikides, kus kontroll on nõrgem. oleme aruandluseks töötanud välja uue vormi ning käesoleval aastal ongi olukord läinud paremaks, kuna hetkeks oleme saanud kätte kõik liikmesriikide aruanded ning ähm, analüüsime siis olukorda mis äh, tundub, et on äh, päris palju paranenud. kontroll on väga oluline selleks, et äh, tõesti avastada ebaseaduslik tööhõive. teiseks väljakutseks on finants alane tegevus ja, ja sanktsioonid, mida liikmesriikides rakendatakse liikmesriigid näevad ette selged sanktsioonid ebaseadusliku tööhõive eest, aga sanktsioonid on jällegi erinevates liikmesriikides väga erinevad. näiteks eh, kuueteistkümnes liikmesriigis eh, trahvisumma suureneb proportsionaalselt eh, iga ebaseaduslikult tööle võetud kolmanda riigi kodaniku pealt et see on äh, alates kolmesajast ühes liikmesriigis kuni kümne tuhandeni ühes teises liikmesriigis ehk jälle need erinevused on väga märkimisväärsed. liikmesriigid on sätestanud ka maksimumpiiri äh, kaheksasada nelikümmend viis kuni sada tuhat siis liikmesriikide, ülejäänud kaheksas liikmesriigis äh, on äh, samuti näha selliseid variatsioone. Äh, trahvid on viiesajast viiesaja tuhandeni liikmesriikides, kus siis need äh, trahvid on kõige ähm, kõrgem nendes liikmesriikides, kus kohtunik otsustab. teeme tihedat koostööd liikmesriikidega hetkel, seismaks hea selle eest, et saavutada suuremat Äh, sidusust. Ähm, see ei tähenda muidugi seda, et sanktsioonid peaksid kõikides liikmesriikides olema täpselt ühesugused, kuna ka liikmesriikide majanduslik olukord on erinev, aga teatud sidusus peaks ikkagi olema ja kolmandaks elemendiks on äh, sisserändajate õiguste kaitse, ähm, õigus pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks, äh, kaitsemeetmed selle eesmärk on äh, tagada olukord, et kui sisserändajatega on ebaõiglaselt käitutud, siis neil on võimalus ennast kaitsta. olukord liikmesriikides on jällegi erinev, väga vähesed on sõnaselgelt äh, üle võtnud nõuded, on võimalik tööandjalt välja nõuda maksmata jäänud äh, tasu, tihtipeale on lihtsalt sellised üldsätted, erinevad äh, liikmesriikides ja need ei ole väga üksikasjalikud, eks see on ka üks teema, millega meil tuleb lähikuudel tegeleda. ning veel üks küsimus. meil tuleb süstemaatiliselt äh, teavitada sisserändajaid nende õigustest, kõikides liikmesriikides vastavaid sätteid jällegi õigusaktides ette nähtud ei ole. ning äh, lõpetuseks õiguste küsimuses tihtipeale paljudes liikmesriikides ei ole mehhanisme selleks, et, ähm, et äh, nende probleemide eest ähm, õiglast kompensatsiooni nõuda. ehk tegemist on väga olulise direktiiviga, see on alles suhteliselt äh, värske, suhteliselt uus direktiiv ning meie peamised prioriteedid järgmisteks kuudeks on siis sellised, et hetkel me analüüsime põhjalikult eh, direktiivi ülevõtmise olukorda, oleme tuvastanud aruandes juba teatud eh, puudujääke ja nüüd analüüsime üksikasjalikult olukorda erinevates liikmesriikides, meil toimub liikmesriikide esindajatega kahepoolseid kohtumisi ning eh, kohtumisi ka kõikide liikmesriikide ekspertide kontaktrühmaga, selleks et pakkuda selgitusi tõlgendamisvõimaluste osas ning kui eh, kahepoolsed kohtumised ja kontaktrühma kohtumised eh, probleeme ei, ei lahenda, siis eh, tuleb ka alustada rikkumismenetlust, kui selle järele vajadus tekib. samas oluline on nii palju kui võimalik ikkagi toetada liikmesriike, et neil tekiks sidus ühetaoline lähenemine sanktsioonide osas, mis on ette nähtud vastavalt käesolevale direktiivile meil on jäänud mulje, et selle direktiivi abil vähemalt avastamise osas on olukord paranenud. loomulikult jällegi pilt liikmesriigiti on erinev, aga tööd tuleb lihtsalt jätkata. Uh, suur tänu, proua Schmidt ja mõned juhised arutelu kohta, eriti just uutele liikmetele, aga ka neile, keda eile siin ei olnud mõned praktilised nüand-, nüansid, ehk siis andke märku, kui te soovite sõna, siis kui komisjon oma ettekannet teeb, jah, kas sellisel viisil või siis oma käega sekretäriaadi või minu poole. mis puudutab äh, struktuuri, siis äh, siin me käsitleme hetkel kolme teatist, ehk siis ei ole vajadust, et koordinaatorid kõigepealt sõna saaksid, tegemist on esialgse aruteluga, komisjon äh, teeb oma ettekanded ja meie töötame välja oma vastuse, mingil hetkel koostame ka raporti, aga kui äh, vaadata nüüd, kuidas me korraldasime eile Vahemere rakkerühma koosolekut, siis äh, me võime läheneda mitmel viisil, ehk siis kõigepealt äh, arutada seda koordinaatoritega, analüüsida olukorda, korraldada kuulamine, näiteks nagu Vahemere rakkerühma puhul, me võime reageerida erinevalt, ehk siis kui oma märkusi teete, siis ähm, puudutab see võib-olla neid, meil on ka siin sinine kaart, perekondade ühinemine ja karistused ja, ja teie märkused äh, võivad siis puudutada kõiki neid küsimusi ja ütlen seda juba algusest peale välja, et te teaksite, kuidas arutelu käib ja nüüd oleme valmis arutelu juurde minema ja esimesena saab sõna proua Sipel. ja pärast seda proua Sõbajas. palun, Brigitte. suur tänu, esimees. kõigepealt tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et selles direktiivis ei räägi me mitte ainult karistustest tööandjate vastu, aga me räägime ka toetusest ähm, äh, sisserändajatele, kui nad ei ole saanud, äh, neile ei ole makstud töötasu või ei ole makstud neile piisavalt. selles direktiivis ka seoses ei ole paljudes meie liikmesriikides olnud mingisugust konkreetset mõju, sest äh, kontrollkäike on väga vähe, ühe kuni kahekümne üheksa protsendi vahel, ehk siis paljud äh, tööandjad äh, saavad jätkata tööd kasutades ebaseaduslikke sisserändajaid ja võivad olla kindlad, et neid kunagi ei kontrollita. kontrollkäigud loomulikult maksavad raha aga nagu kolleeg meile juba ütles, siis väga palju raha on võimalik kokku hoida, sest äh, need tööandjad ei maksa äh, sotsiaalmaksu ja muud seonduvad, seega on kasulik meile tööandjaid äh, kontrollida. ebaseaduslikult äh, riigis viibivad kolmanda riigi kodanike töötamine ei ole probleem, probleem on selles, et nad, äh, neile makstakse väga väikest töötasu halbades töötingimustes ja neil ei ole mingisuguseid sotsiaaltagatisi. ja minu konkreetne küsimus komisjonile oleks järgmine, kas te näete mingisugust võimalust, et olukorda liikmesriikidest parendada ja sundida ja julgustada neid, et nad paremini kontrollide osas tööd teeksid eriti mis puudutab sisserändajaid, aga samas kõikide töövõtjate osas, kes võib-olla ebaseaduslikult töötavad. aitäh, Birgit! proua Sobaias, palun järgmiseks. suur tänu! vaatasin seda dokumenti ja see viimane osa sellest, kus on viidatud sellele, et seadusandja peaks innustama eh, neid meetmeid rakendama, aga tegelikult kui selliseid eh, meetmeid ei ole olemas, Rootsis on süsteem teistsugune, meil on kõrgesti koolitat-, eh, kõrge kvalifikatsiooniga sisserändajaid ja nende ebaseaduslik osa on vähenenud ehk siis need, kes ebaseaduslikult tööd saaksid teha, nagu selles direktiivis on viidatud, e, ei ole nii palju ja sellepärast on meil kontrolle vähem. meil on ühe protsendi ulatuses kontrolle, aga kui meil seda probleemi ei esine, siis ei ole meil vaja ka neid kontrolle nii palju läbi viia. eesmärgiks on ju see, et inimestel oleks tööluba ja võimalus tööd teha kui äh, tööandjad aga inimesi ära kasutavad, siis peab olema võimalus, äh, lähtudes seadusandlusest, äh, tegutseda. aga sellest ei piisa, et me anname näiteks tööloa hooajatöötajatele või ka kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele, kõigil peaks olema võimalus tööluba taodelda. meil on vaja ka mm, torumehi, kes tööt-, väljaspool Euroopa Liitu tulevad sisse kõik, kes pakuvad tööd ilma ebaseaduslikele sisserändajatele ei pruugi olla ju seaduserikkad, me võime siin rääkida ka kirikutest ja üksikutest inimestest, kes tahavad aidata neid sisserändajaid, kellel ei ole võimalik piisavalt elatist teenida, ehk siis me ei räägi ainult sellistest koletutest tööandjatest, aga meil on ka heatahtlikke inimesi, kes inimesi palk-, palkavad proua Milner. Sorry, I didn't hear you. Thank you uh,, chair for aitäh, et mulle sõna andsite, sooviksin tänada ka proua Schmidti täna siin meile seda teatist äh, tutvustamast. Äh, selles teatises olid äh, direktiiviga seonduvad puudujäägid selgelt välja toodud, ma ei tahaks hakata siin kirjeldama detaile milles on erisused liikmesriikide vahel, mis puudutavad rahalisi karistusi ja ka kriminaalkaristusi. raporti tulemused on väga ärevust tekitavad, aga komisjon ütles, et direktiivile muudatust ette näha ei ole ning minu küsimus teile oleks järgmine. kuidas komisjon plaanib tagada selle, et direktiivi vajalik rakendamine tagatakse? Te ütlesite, et teil on ähm, kontaktid liikmesriikidega, meie arvame, et võib-olla oleks hea koostada suunised direktiivi praktiliseks rakendamiseks, sealhulgas, mis puudutab ähm, sisserändajate õiguste tagamist ning minu küsimus on, kas komisjonil on plaanis seda teha ja juhul kui, kas sellega on seotud mingisugune ajakava selliste suuniste kasutusele võtmiseks, aitäh! suur tänu! proua härra Šedovski, palun. mina räägin tšehhi keeles, aitäh, et mulle sõna andsite. ma sooviksin samuti komisjoni tänada selle raporti eest, mida me just kuulasime. mul on teile üks küsimus. kas meil oleks võimalik saada detailsemat informatsiooni kontrollkäikude kohta, mida läbi viiakse? mind huvitab see, kes, mis tüüpi kontrollkäike läbi viib. kuidas neid läbi viiakse? räägite siin ühest protsendist, kahekümne üheksast protsendist, see ei tähenda minu jaoks väga palju, ma tahaksin paremini mõista seda. ning samuti tahaksin teada, millised mõjud on sellistel kontrollkäikudel ka mina olin paar aastat tööandja, ma olin ühe ettevõtte juht ning kontrollkäikude arv tingimata ei anna ülevaadet selle kohta, kas inimesed töötavad seaduslikult või mitte, mina tahaksin teada, kuidas need kontrollkäigud tegelikult aset leiavad, aitäh. Uh, proua Björk, palun. I am here. Uh, you... kuue äh, vabaühenduste esindajate nimel äh, tahaksin ma sõna võtta, me leiame, et selle direktiivi taust on meie jaoks väga keeruline. õiguslik alus äh, viitab sellele, et me võitleme ebaseadusliku sisserände vastu. mul on hea meel, et direktiivis tugevdame me sisserändajate õigusi. aga kui komisjon räägib erinevatest väljakutsetest, mis direktiivi rakendamisel esile on kerkinud, siis probleem ongi just töövõtjate õigustega seonduv. me oleme olnud ühenduses mitmete organisatsioonidega, kes või mitmete isikutega, kes on sellises olukorras ja nad on öelnud, et risk on väga suur. esiteks see, et tööandja karistab äh, töövõtjad sellises olukorras, samas äh, võib sellega seonduda ka vanglakaristus või väljasaatmine ning äh, samamoodi võib see isik äh, sattuda ohtu, et ta antakse äh, õiguskaitseorganitele üle. paljudel nendel töötajatel on väga raske olnud saamata jäänud äh, töötasu kätte saada sellises olukorras. seega oleks väga oluline tugevdada ebaseaduslike sisserändajate olukorda, kui me räägime siin enamatest kontrollidest ja sanktsioonidest, siis see ei ole tingimata tõhus viis selleks, et deklareerimata tööga võidelda. kõige tõhusam viis seda teha loomulikult oleks ähm, töötajate õigusi tugevdada, et neil oleks tegelikult selline olukord, kus neil on võimalus äh, teavitada äh, Äh, õiguskaitseorganeid äh, sellistest tööandjatest ja mina sooviksin teada, mida komisjon äh, plaanib teha, ehk siis selleks, et töötajate õigusi tugevdada. aitäh, proua Stevens, palun. tere hommikust ma sooviksin tänada komisjoni esindajat äh, informatsiooni eest. mul on paar äh, küsimust komisjonile. väga keeruline on, arvestades inimeste olukorda, nendega ühendust saada. kuidas te plaanite seda teha ning sellest lähtuvalt ma eeldan, et liikmesriigid peavad tööandjate organisatsioonidega koostööd tegema selleks, et nende teadlikkust ähm, suurendada ja neid õiges suunas äh, suunata, et inimesi, töötajaid ei saa palgata ebaseaduslikult. kas olete uurinud seda, kuidas koostööd äh, tööandjatega saaks tõhustada selleks, et vähendada ebaseaduslikku tööd ning samuti, mis puudutab äh, suhteid ametiühingutega, ma leian, et ka neil on väga oluline roll täita selleks, et saada ülevaade ebaseaduslikust tööst, kas olete plaanis, plaaninud ka neid kaasata? näiteks samuti, mis puudutab äh, tööinspektoreid äh, ja politseid. rääkisite äh, neid tööandjaid, kes palkavad kolmandate riikide kodanikke, aga kuidas on lugu nendega, kes on äh, kohalikud Euroopa Liidu kodanikud, kas teil on ülevaade sellest äh, olukorrast? Belgias on väga palju sisserändajaid Ida-Euroopast, kes töötavad ebaseaduslikult, äh, ilma et neil oleks piisavaid sotsiaaltagatisi ma arvan, et meil oleks vaja saada ülevaade sellest, mis toimub Belgias, ka kõikides teistes riikides, kas teil on selle kohta näitajad olemas? ning lisaks see, mis puudutab koostöö tõhustamist kolmandate riikidega. kas need kolmandad riigid on üldse valmis sellises koostöös osalema, kas te võiksite selle kohta meile infot anda? ja ma tean, et tegemist on keerulise küsimusega, aga kas on võimalik välja tuua need riigid, kes, kelle olukord on hea ja need, kes võib-olla nii heas olukorras ei ole, aitäh! suur tänu ja Jean Lamberts, palun järgmiseks. aitäh! mina tahtsin küsida koostöö kohta äh, mis puudutab tööhõive peadirektoraati, direktoraati, sest seal on käsitlemisel mitmed teemad, mida me tööhõivekomisjonis hiljuti arutasime, näiteks äh, liikmesriikide vaheline platvorm seoses äh, tööhõivega ja vastu- ja inspekteerimistega. me käsitlesime seda osaliselt just tänu nendele teemadele, aga ka teistel põhjustel, millele kolleegid on viidanud Euroopa Liidu kodanike kohtlemine ja töötajate üldine olukord. ning tööhõive valdkonnast lähtuvalt äh, üks osa puudutab seda, et äh, seda sisserändaja legaalset staatust ei saa kuidagi segada selle tööohutuse aspektiga sest me ei tahaks kuidagi takistada selliste tingimuste rakendamist või neid kuidagi omavahel segada. ning see, mis puudutab töötajate põhiõigusi, on üks, mis on laialdane probleem kõiki kondadega ja seoses ja, ja ei sõltu töötaja taustast ja seda olukorda peaksime me tugevdama ja ja sellele on väga palju viidatud. mul oli nõukoguga väga suur kaklus selles osas, mis puudutas võimalust saada maksmata jäänud töötasu ning liikmesriigid ei ole olnud huvitatud sellega tegelemisest ja nad räägivad sellest ainult kui tsiviilmenetlusest ja meie ütlesime, et see muudab kolmandate riikide kodanike olukorra väga raskeks, kui nad on välja saadetud, siis kuidas nad saavad kohtusse pöörduda selleks, et maksmata jäänud töötasu kätte saada. see on väga oluline teema, millega liikmesriigid peavad olema valmis tegelema. ja mind huvitab just see, mis on see seos nende aruteludega äh, tööhõive peadirektoraadis, et vaadata seda äh, kooskõlas teiste teemadega, mis on seotud ka siis äh, tööturu inspektsioonidega, aitäh. aitäh ja komisjon viitas hooajatöötajate direktiivile, mis on ainus olemasolev seadusandlus ja uutele liikmetele teadmiseks, et lähtudes meie pädevusest, meie tegeleme sisserändajate probleemiga ja selle direktiivi osa puudutab ka tööhõive valdkonda, ehk siis meie pädevus on väga lai peale Lissaboni lepingut. ja hooajatöötajate direktiiv käsitleb seda valdkonda aga tööhõivekomisjonilt äh, saame väga palju arv-, raporteid ja arvamusi ja teeme nendega tihedat koostööd, nagu ka Jean Lamberts ütles. aga meie otsene huvi puudutab just sisserändajate õigusi ja karistuste osa on hooajatöötajate direktiivis, kui see teid huvitab, siis peaksite vaatama, kuidas me trialoogi käigus seda oleme käsitlenud. Äh, esimees küsib, kuidas äh, täpselt hääldada, kas Wimberg või Vamberg? suur tänu, esimees! aitäh komisjoni esindajale selle tutvustuse eest, seda oli väga huvitav kuulata. mina plaanin seda teemat väga lähedalt jälgida. ka mina sooviksin veidi rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas ähm, kontrollkäigud läbi viiakse, kuidas selle kohta infot kogutakse. mina olen uus liige ja mul on plaanis väga palju tähelepanu sellele teemale viidata. nagu kolleeg Rootsist ütles, siis meil Rootsis ei ole sellega seonduvat äh, probleemi ja seega kontrollkäikude arv on võib-olla kõige väiksem Rootsis. Rootsis võib öelda, et me isegi ei tea, kui palju meil äh, sisserändajatest äh, ebaseaduslikke töötajaid on, sest me sellega väga palju ei tegele aga põhimõtteliselt näiteks on äh, juurdepääs sotsiaalteenustele ja haridusele olemas ka ebaseaduslikele sisserändajatele. mida, mis aga saab siis, kui inimene satub õnnetusse või äh, muudesse probleemidesse? mina plaanin igal juhul seda teemat väga tõsiselt äh, arvesse võtta. väidetakse, et Rootsis probleemi ei ole, siis see on täiesti imelik väide, meie tegelikult ei äh, ole selle probleemiga väga hästi hakkama saanud. sellega on äh, kõnelejate nimekiri lõpule viidud ja kui nüüd eesistuja soovib midagi lühidalt öelda, arvestades, et rakkerühma äh, teemat arutasime me eile, aga võib-olla paar sõna, enne kui komisjon uuesti sõna saab. Mm, jah loomulikult tahtsin öelda veel seda, et me tegeleme väga sisserände teemaga, oleme selles osas väga hoolikad. ja sisseränne saab olema oluline teema Itaalia eesistumise ajal, meid huvitavad väga just nimelt sisserändajate õigused ja nii samuti ka töötingimused kui ka sanktsioonid ja me tegeleme ka üliõpilaste ja uurijate direktiiviga, aga siin on tegu kohaldamisega. see ei ole niivõrd eesistuja teema, vaid kõigepealt tahaksin siinkohal komisjoni tänada selle raporti eest ja tänada ka siis selle eest, et on üles näidatud huvi, asjakohast huvi, aitäh. It's true it's not a, a question for the presidency but we may ehk see pole jah, et meil on võimalik ka võtta vastu ja tegeleda teiste tegevustega, näiteks see rakkerühm niisiis, ja nüüd uuesti komisjonile. ehk soovite vastata konkreetsetele küsimustele? suur tänu, eesistuja. ja kõigepealt, teie nimetasite ja veel teisedki liikmed siin, et meil on vaja sellist laiaulatuslikku lähenemist ja see ongi osa sellest ja see tähendab, et ühelt poolt me peame avama õiguslikud kanalid ja ja Euroopa Liidul on ka vastavad instrumendid olemas siis hooajatöötajate jaoks, perekondade taasühinemise jaoks näiteks. ja loodetavasti on meil ka siis selline tekst, mis lubab meil noortel inimestel tulla Euroopa Liitu seaduslikul moel. ja veel, mis puudutab õigusi, siis on meil olemas ka lubade süsteem, mis avati kaks aastat tagasi ja see peab siis, möödunud aasta lõpuks pidi see olema üle võetud ja see annab õigused siis sisserännanud töötajatele, kellel on õigus siin töötada ja tegu on loomulikult tegu selliste direktiivide paneeliga, ja kõik ei ole ka Euroopa Liidu pädevuses, paljud asjad on ka siseriiklikus pädevuses ja on vaja siis, on vaja siis neid mahtusid ja kvoot, kvoote nendega tegeleda. ja, ja sisserände äh, direktiiv on, on ka osa sellest ja sellel on väga oluline mõju ja ma loodan, et see aitab ka tegeleda siis inimkaubanduse teemaga, sest me teame, et on kuritegelikud organisatsioonid, nende inimeste nii-öelda taga, kes otsivad paremat elu ja inimesed äh, siis võtavad ühendust võimalike tööandjatega Euroopa Liidus ja sellega tegeleb samuti ka siis äh, Vahemere rakkerühm ja see tegeleb ka siis inimkaubandusega ja koostöö kolmandate riikidega on samuti väga oluline siinkohal. aga nüüd tulles siis konkreetsemate küsimuste juurde. see, mis puudutab kontrollkäike hetkel on liiga vara öelda, kas olukord on paranenud võrreldes möödunud aastaga aga esimene mulje on tõesti, et tõepoolest viiakse läbi rohkem kontrollkäike, vähemalt sellist infot oleme saanud liikmesriikidelt ja tegu on selliste laiaulatuslikemate kontrollkäikudega, aga meil on vaja seda analüüsida. direktiiv näeb ette ka võimalusi äh, panna paika siis teatud sihtmärgid kontrollkäikude osas ja me uurime seda, kas seda tõesti vaja on ja vaatame, kuidas on siis võimalik riik, liikmesriikide jaoks panna paika teatud äh, ülesanded äh, tööhõiv-, tööandjate osas ja tuleb ka siis arvesse võtta, kui palju on siis ebaseaduslikke sisserändajaid erinevates liikmesriikides ja see ei pruugi olla sarnane kõikides liikmesriikides. jah, informatsioon, teavitus on väga oluline ja kui sisserändajaid ei informeerita, meil on ju jutt inimestest, kellele on raske mm, informatsiooni anda, sellepärast et nende õiguslik olukord on taoline, sellepärast on meil vaja tegeleda, tegeleda ka kohalike organisatsioonidega, aga nagu ma ütlesin, me peame kindlasti teavitama tööandja organisatsiooni ja oleme näinud ka suunistes, et justiits- ja siseasjade valdkonnas mm, jah, me peame tegelema palju seadusliku sisserändega, aga siinkohal on vaja töötada, teha koostööd tööandja organisatsioonide ja ametiühingutega ja ma kujutan ette, et see teema, äh, seda võib käsitleda ka siis nii ametiühingute kui äriühingute esindajatega, sellepärast et neil oleks võimalik siis olla aktiivsem siseriiklikul tasandil, et see ei jääks ainult äh, siseriiklikele võimuasutustele. jah, ja me tegeleme ka õigustega väga, väga hoolikalt ja te, teeme koostööd ka liikmesriikidega ja alustame rikkumismenetlust, kui see on vajalik. ja nüüd tööhõive peadirektoraadi platvorm ja mida komisjon siis ette näeb tööturu jaoks, jah. meie teeme tihedat suurt tööd selles vallas ja mitte ainult selles vallas, vaid me räägime siin ka seaduslikust sisserändest ja vastavatest õigustest. ja järgime väga täpselt ka, mida arutavad teised komisjonid ja mida teeb nõukogu mm, selle ettepaneku osas, mida tööhõive peadirektoraat on teinud. ma loodan, et ma vastasin kõikidele küsimustele. aitäh! me oleme praegu väga hästi ajagraafikus ja nüüd saame kohe minna edasi järgmise teema juurde, mis puudutab samuti kohaldamist. see on siis perekondade taasühinemise õigust käsitlev direktiiv ja suunised selle kohaldamiseks. ja ehk olete juba märganud ka tööhõive ja sanktsioonide alase diskussiooni osas, mis on toimunud eelnevalt, et tegelikult on tegu jah, liikmesriigi valdkonnaga, see on aluslepingute valdkond ja Euroopa Liidu pädevuse äh, teema, teema, kõik siin on küllaltki vastuoluline. ja see direktiiv, mis meil on aastast kaks tuhat kaheksa, see oli suur samm edasi, selles mõttes, et direktiiv oli väga oluline, aga kohaldamine ei olnud õige, olid probleemid ja komisjon räägib nüüd meile, milliseid milliseid äh, probleeme on olnud kohaldamisega. aga taaskord ma tahaksin, et uued kolleegid, mm, kui me nüüd räägime sisserändest Euroopa Liidu kontekstis, siis see puudutab just nimelt liikmesriike. ja kui see juhtub siis Euroopa Liidu piires, siis me peame olema väga teadlikud, et meil on vastutus jälgida, et kohaldamine toimuks, see, mis puudutab siis perekondade taasühinemist. ja kui direktiive õigesti ei kohaldata, siis probleem ja seega palun nüüd komisjon saab sõna selle konkreetse direktiivi kohta. õigemini siis selle direktiivi kohaldamise kohta. aitäh, esimees. see teatis toob ära ka suunised Äh, selle perekondade taasühinemise õigust käsitleva direktiivi kohaldamise kohta ja siinkohal tulen tagasi siis sanktsioonide teema juurde. tegu on üsna noore direktiiviga, see on aastast kaks tuhat üheksa, see pidi üle võetama aastaks kaks tuhat üksteist ja liikmesriigid hilinesid selles osas ja seega on vaja ehk rohkem aega, enne kui me hakkame suuniseid välja andma äh, Äh, millised peaksid olema sanktsioonid. aga see direktiiv, mis puudutab perekondade taasühinemist, see on palju uuem direktiiv, see on aastast kaks tuhat kolm ja see on nüüd see viimane seadusliku migra-, sisserände direktiiv. ja selle valdkonnaga alustati sellepärast, et tegu on väga olulise teemaga, see puudutab sisserännet rännanute õigust perekonna taasühinemisele ja see puudutab siis ka nende põhiõigust perekonnaelule ja sellel on ka tagajärg selle konkreetse direktiivi sisule, sellepärast et mõnikord on see sõnastus kuidagi umbmäärane ja me teame, et toona ei olnud ka äh, kaasotsustusmenetlust selles äh, valdkonnas ja liikmesriigid tegelesid sellega ja see omakorda mõjutas ka selle direktiivi sõnastust ja seda, et mõned artiklid on siin direktiivis, mis on tõepoolest üsnagi umbmäärase sõnastusega. aga mis on selle direktiivi eesmärk? eesmärk on võimaldada perekonnaliikmetel taas ühineda, see puudutab siis kolmandate riikide kodanikke, kes seaduslikult elavad liikmesriigis. ja see puudutab just nimelt seda, et kolmandate riikide kodanikud ühinevad oma kolmandatest riikidest pärit perekonnaliikmetega ja see puudutab siis siseriiklikku õigust ja kodanike vaba liikumist. aga millised on siis, kui palju on neid inimesi, kes tulevad Euroopa Liitu, et ühineda oma perekonnaga? aastal kaks tuhat kaksteist, selle aasta kohta on meil andmed kõikide liikmesriikide kohta, meil meil oli nelisada nelikümmend kolm äh, kolmandate riikide kodanikku, kes ühinesid siis oma perekonnaga siin. ja neid, kes ühinesid Euroopa Liidu liikmetega, neid oli kakssada kakskümmend seitse tuhat. ja see näitab loomulikult, et väga paljud inimesed äh, ühinevad oma perekonnaliikmetega Euroopa Liidus ja tulevad siia selleks ja seda on ka väga oluline rõhutada, et see peamine eesmärk sellel direktiivil on kaitsta perekonna, perekonna üksust, see tähendab inimesi, kes on tulnud siia majanduslikel põhjustel, kes on saanud elamis- ja tööloa Euroopa Liidus ja et on võimalik nendega ühineda ja selle direktiivi eesmärk on ka hõlbustada sisserännanute äh, liikuvust ja tegeleda siis ähm, nende juhtumitega, kus kus on tegu ebaseadusliku tegevusega, näiteks fiktiivabieludega. meil on ka raport rakendamise kohta ja juba aastal kaks tuhat üheksa tekkisid kohaldamisega probleemid ja see puudutas siis rohelist raamatut, meil oli konsultatsiooniprotsessid ja korraldasime ka avaliku kuulamise, kus, kus meil oli üle kahesaja huvirühma aastal kaks tuhat kaksteist ja konsulteerimisprotsessi käigus ja avaliku kuulamise käigus peamine eesmärk oligi siis mm, arutada seda teemat ja see tulem oli väga selge ja tulem oli selline, et direktiivi muuta ei, muutma ei peaks, aga ekspertrühm perekonna taasühinemise kohta, siin on komisjon, on siis mitmeid koosolekuid sellekohaseid teinud ja kuigi konkreetselt neid koosolekuid ei, ei, need ei olnud nõutavad, siis on väga oluline, et saada ka nendelt koosolekutelt tagasisidet. ja tuleb tagada siis parem olemasolevate reeglite kohaldamine ja me peame sellega muidugi tegelema. ja kolmas tulem oli see, et tuleb siis koostada suunised ja need on teil ka täna laual. ja mis on siis eesmärk? kõigepealt see, et selgitada neid probleeme, mis puudutavad siis äh, seda raportit ja tõesti avalik äh, konsulteerimine on olnud probleemne ja on ajan, vaja anda paremaid suuniseid liikmesriikidele. ja teine eesmärk on siis äh, tagada siis suurem selgus perekondade taasühinemise õiguse kohta Euroopa Liidu tasandil ja kolmandaks on vaja, et meil oleks siis rohkem sidus kohaldamine. ja pean ütlema, et nende suuniste ettevalmistamine ei olnud sugugi hõlbus, asi on palju lihtsam siis, kui on rohkem pretsedendi, pretsedente, aga siin praegu neid ei ole, mis puudutab siis seda direktiivi. meil on ainult kolm kohtulahendit ja kaks juhtumid on tagasi võetud ning kümnendal juulil äh, tehti äh, perekondade taasühinemise kohta kaks uut kohtulahendit ja need, see on väga huvitav. nii et liiga vähe on pretsedendiõigust sellel teemal. me pidime töötama siis selle mm, pretsedendiõigusega, mis meil on ja oleme teinud ka kodanikuühiskonnaga koostööd nende suuniste koostamisel aga mis puudutab nüüd sisu, siin on erinevad aspektid käsitletud, ma ei hakka siin üksikasjalikult nendest rääkima, sest et see võtab liiga palju aega, aga mõned teemad, näiteks selgitasime mõningaid aspekte, mis puudutab reguleerimisala selle direktiivi puhul, näiteks näiteks see abikaasa minimaalset iga, samu, samuti siis seda, milline on kohaldamine näiteks ja suunised, millised peavad olema tasud, milline peab olema vastav tõendmaterjal, kuidas seda tuleb esitada, milline on menetluse pikkus ja viimase punktina nõuded siis selleks, kuidas kohaldada oma õigusi see puudutab siis avalikku äh, rahva tervist, äh, tervisekindlustust, äh, avalikku poliitikat ja ootamisaega. oli ka teema, teemad, mis puudutasid siis riiki saabumist, elamist, põgenikke, üldis, üldised põhimõtted ja nii edasi. seega see tekst ise on üsnagi pikk, ta on üsnagi äh, seadusliku sõnastusega ja mm, see puudutab ka väga palju kodanike ühiskondi ja liikmesriikides oleme siis sellega tegelenud ja see vastus, mis me oleme saanud, on üsnagi positiivne. ja nüüd järgmisena ma leian, et me peame jätkuvalt infot jagama selleks, et et võimaldada inimestel, kellel on probleemid, et neil oleks võimalik minna ka siis siseriiklikesse kohtutesse. sest et väga sageli toimub siis lihtsalt äh, kohtueelne menetlus ja jätkame ka ait-, sellega, et me aitame liikmesriike ja tegeleme nii ekspert- kui kontaktrühmaga ja jätkuvalt jälgime äh, direktiivi ja tegeleme ka siis äh, rikkumisjuhtumitega ja praegu äh, liik-, erinevates liikmesriikides viima läbi siis niisugust põhiuuringut, mille abil saame süsteemsema ülevaate äh, just selles osas, mis puudutab tulevasi rikkumismenetlusi. ja see on siis praegune seis. jah, Mm, teavitamine on väga oluline ja see on oluline sanktsioonide direktiivide puhul, aga see on väga oluline ka perekondade taasühinemise direktiivi puhul. ja me peame taas ja taas siis mm, parendama seda mm, informatsiooni, mida sisserännanutule, sisserännanutele anda, et neil oleks parem ülevaade, aitäh okay,! aitäh, proua Schmidt! meil on üks sõnasoov, proua Björk, palun Eh, palju tänu, palju tänu komisjoni esindajale. Eh, kuue fraktsiooni nimel tervitame suuniseid. antud kontekstis võib öelda, et eh, inimesed seisavad silmitsi suurte probleemidega selleks, et teostada äh, õigust perekondadele, perekondade taasühinemisele, see on inimõigus, mida liikmesriigid pidevalt rikuvad, seetõttu me vägagi tervitame suuniste väljatöötamist. loomulikult hea meelega oleksime eh, näinud eh, seda, et direktiiv oleks juba algusest peale olnud eh, parem, tagades paremad õigused perekondade taasühinemise õiguste küsimuses aga huvitav on ka vaadata ähm, seda, kuidas liikmesriigid ähm, vastavat menetlust rakendavad. ja oleme näinud seda, et äh, probleem on selles, et paljud inimesed, kes äh, soovivad kasutada perekondade taasühinemise õigust, äh, lõpuks jõuavad sellesse puntrasse, et nad ei tea, kust vajalikke dokumente hankida, kuidas neid täita menetlus on väga keerukas, ei ole selge, ei ole teada, milliseid ja millise staatusega dokumente on vaja. ehk teisisõnu, selles osas tuleb olukorda parandada ja mul on väga hea meel, et komisjon mainis ka seda, et need naised, kes on kannatanud perekonna eh, vägivalla all, et eh, neil on õigus saada abi, kui nad on äh, tulnud äh, Euroopa Liitu ja soovivad oma vägivaldse abikaasa juures lahkuda, et siis ka nende õigused oleksid kaitstud. ja tahaksin komisjoni käest teada saada, kuidas te kavatsete hea seista selle eest, et neid äh, suuniseid hakatakse liikmesriikide poolt ka ikkagi rakendama? kuidas on teil plaan tagada järelevalve liikmesriikide tegevuse üle, et nad tõepoolest tagaksid inimõiguste kaitse oma liikmesriikides ja perekondade taasühinemise õigus on üks inimõigustest. It's one contribution, but it's a good one because it includes uh, the issue of implementation, which of course küsimus oli väga hea, see puudutas rakendamist, tegemist on väga delikaatse valdkonnaga ja ja liikmesriikide ametiasutused eh, loomulikult selle eh, rakendamise poolega tegelevad ja nüüd ma annangi sõna komisjonile, et ta selgitaks eh, kõik rakendamisega seonduvad. proua Schmidt, palun, aitäh! suunised on loomulikult lihtsalt vaid suunised ehk pehme õiguse instrument, mille komisjon välja töötab, võttes arvesse ka Euroopa Kohtu kohtupraktikat ja võib arvata, et Euroopa Kohtult lähitulevikus tuleb veel kohtulahendeid, ehk ka need arengud tuleb alati arvesse võtta. ja nagu ma ütlesin, meil on täielik programm vaatamaks, kuidas liikmesriigid on seadusandlusesse direktiivi nõuded üle võtnud ja kui meil on tekkinud kahtlusi, siis me võtame aluseks suunised. ehk suunised on meie äh, jaoks kontrolli aluseks, selleks et vaadata, kuidas liikmesriigid on direktiivi nõuded üle võtnud, kuidas nad neid nõudeid rakendavad. ehk selline töö käib. nagu ma mainisin, on juba teatud kohtulahendeid, osad kohtuasjad on veel pooleli ehk oodata on veel täiendavaid kohtulahendeid, mille me kindlasti oma suunistes võtame aluseks, need suunised aitavad meid meie töös teostamaks seiret liikmesriikide tegevuse üle ning püüame anda endast parima selleks, et aidata liikmesriikidel rakendada direktiivi suuniste soovituste põhjal. nagu ma ütlesin, suuniseid on juba liikmesriikidele tutvustatud, saime positiivset tagasisidet ja see positiivne tagasiside loodetavasti tähendab seda, et liikmesriigid kavatsevad ikkagi need suunised ka ellu rakendada. aga nagu ma ütlesin, teostame tihedat kontrolli. aitäh, proua Schmidt! liigume edasi nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, viimase sisserände küsimuse juurde, mis kuulub antud paketti, see puudutab siis sinise kaardi direktiivi ja selle rakendamist. kolleegid ilmselt eh, on kuulnud sinisest kaardist, direktiiv võeti vastu aastal kaks tuhat üheksa ehk ajal, mil parlamendiga ainult konsulteeriti ning eh, ülevõtmise tähtaeg oli kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juuni ning eh, maikuus tuli välja, selle aasta maikuus tuli välja komisjoni raport rakendamise kohta öeldes, et tähtajaks oli kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist sinise kaardi tausta kohta nii palju kolleegid teavad, et põhimõtteliselt võeti üle USA rohelise kaardi põhimõte. mõte on siis, oli siis selline, et kärbete eelsel ajal e, tuleb luua seaduslikud kanalikud, kanalid kõrgelt kvalifitseeritud töötajate töölevõtmiseks samas äh, selle õigusakti rakendamine on kindlasti midagi sellist, äh, mis väga paljusid huvitab ja suure huviga ootame ka komisjoni esitlust äh, rakendamise kohta. palun, komisjon. aitäh. lubage kõigepealt esitada teile üldine taust konkurents saamaks endale parimaid talente on täiesti ülemaailmne, Euroopa Liit ei ole ainus maailmas, kes püüab eh, siia meelitada kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, eh, helgemaid päid, talente USA, Kanada, Austraalia ja, ja teisedki on riigid, kellega me oleme selles osas tihedas konkurentsis. ja kindlasti eh, selline suunatud poliitika aitab meil saada siia talente selleks, et äh, suurendada majanduskasvu ja ka saada üle tööjõupuudusest teatud äh, valdkondades, kus tööjõupuudus meil hetkel Euroopa Liidus on. ja sellest ka siis Euroopa Liidu sinise kaardi ettepanek, mis on tänasel päeval isegi olulisem ilmselt eesmärk on soodustada kõrgelt kvalifitseeritud töötajate töölevõtmist, harmoneerides riigi sisenemise ja riigis viibimise tingimusi, tagades tööõiguse ja tagades ka Euroopa Liidu sisese liikuvuse. kõigepealt andmetest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kolm tuhat kuussada kuuskümmend neli sinist kaarti anti välja, tuhat ükssada kaarti anti välja pereliikmetele, enamus sinistest kaartidest anti välja Saksamaalt. et kui te olete raporteid lugenud, siis te näete, et äh, nende vahe võrreldes teistega on, on märkimisväärne kaks tuhat viiskümmend kaheksa sinist kaarti ant-, kaks tuhat viissada kaheksakümmend neli sinist kaarti andis välja Saksamaa ja Hispaania oli järgmine nelisada kuuskümmend üks üks, ehk siit on, on näha, kui suur see vahe on ja, ja siis äh, on välja toodud andmed kõikide liikmesriikide äh, kohta, osad ei andnud ühtegi sinist kaarti välja, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta meil on ametlikud andmed viieteistkümne riigi kohta olemas. siniste kaartide väljastamise arv on kasvanud vähemalt kahe tuhande kahe, kaheteistkümne tuhande neljasaja üheksakümne üheksa peale, Saksamaa on kõige rohkem, üksteist tuhat viissada kaheksakümmend väljastanud Prantsusmaa, seejärel kolmsada seitsekümmend üks. sinise kaardi omanikud tulevad põhiliselt Aasiast, Ida-Euroopast, Põhja-, Lõuna-Ameerikast ning põhilised päritoluriigid kahe tuhande kaheteist, kaheteistkümnendal aastal olid India, kuussada üheksakümmend üheksa Hiina, Venemaa, USA ja Ukraina millised on need ähm, raporti põhilised järeldused. Ähm, esimene järeldus ei ole üllatav, olles teile nüüd statistika esitanud. nimelt äh, olukord erinevates liikmesriikides on väga erinev just selles osas, kui palju siniseid kaarte välja, väljastatakse. loomulikult äh, liikmesriigid on erineva suurusega ja ka ähm, majanduslik olukord erinevates liikmesriikides on väga erinev ja sellest ka siis see erinev väljastamise arv. kui teie majanduslik olukord ei võimalda võtta tööle kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid või kui te leiate inimesi, kes tulevad teistest liikmesriikidest, siis ei ole vaja otsida või, või pöörduda kolmandate riikide poole. ja loomulikult liikmesriigi suurus mõjutab ka väljastamise arvu. samas teistest faktoritest, mis võivad mõjutada siniste kaartide väljastamist, nende põhjuste osas on ka see, kuivõrd tutvustatakse sinise kaardi võimalusi et kui inimesed pöörduvad konsulaadi poole ja küsivad, kuidas neil oleks võimalik liikmesriiki siseneda ja kui neile tutvustatakse ainult siseriiklikke kavasid, siis selge on see, et teavitamine on puudulik. ja selles direktiivis on väga palju nii-öelda meisätteid, mis mõjutab ka omakorda seda võimalust kõrgelt kvalifitseeritud töötajate liikumisele liikmesriigist liikmesriiki. liikmesriikidel on võimalus eh, otsustada, kui palju või seada, ütleme, maksimumpiirid, kui palju nad võtavad vastu, seada kvoodid, siis eh, sinise kaardi kehtivusaeg eh, ulatub ühest aastast nelja-viie aastani menetluslikud tagatised, milline on palgalävend ja nii edasi. eks siin on neid erinevaid elemente, mis võivad mõjutada sinise kaardi väljastamist. aga üheks oluliseks elemendiks on see, et liikmesriigid võivad paralleelselt äh, jääda ka siseriiklike kavade juurde, et neil on paralleelselt oma siseriiklik äh, kava ja siis see sinise kaardi võimalus. kõik see on välja toodud ka teatises siseriiklikud kavad äh, tõmbavaks äh, oma riiki kõrgelt äh, kvalifitseeritud töötajaid on nii-öelda paralleelselt kasutusel kümnes liikmesriigis on erisätted paigas riiki sisenemiseks, seitsmel liikmesriigil on eraldi poliitika, mis on suunatud kõrgelt kvalifitseeritud sisserändajatele, mõned liikmesriigid keskenduvad teatud rühmadele näiteks teadlastele, ettevõttesisestele ülekandmistele. nagu me, te teate, siis hiljuti võtsime vastu direktiivi, mis puudutab eh, ettevõtete sise, sisest eh, töötajate ülekandmist ja ka see eh, ilmselt mõjutab seda, et, et siseriiklikud süsteemid jäävad kõrvale siis, kui direktiivi nõuded võetakse üle. nii nagu eesistuja ütles, hetkel arutatakse ka äh, üliõpilaste ja teadlaste direktiivi, mis omakorda mõjutab kindlasti tulevikus seda valdkonda ja erikavad on ka IKT sektorile, tervishoiuteenustele, finantsteenustele, inseneriteadustele ja kui võrrelda sinist kaarti ja siseriiklikke kavasid, siis selle kohta võin tuua teile ühe näite. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Saksamaa väljastas üksteist tuhat viissada kaheksakümmend sinist kaarti ja vaid üksteist kaarti oma siseriikliku kava alusel. teistes liikmesriikides võib olukord olla hoopis teistmoodi. rohkem väljastatakse siseriiklikke lubasid kui siniseid kaarte. üldiselt läbirääkimised sinise kaardi osas olid vägagi rasked. vaja oli jõuda kokkuleppele ja jällegi oli vaja ühehäälselt jõuda kokkuleppele, mis omakorda mõjutas selle direktiivi sisu ja ka võimalusi eh, alles jätta õigus liikmesriikidele paralleelselt rakendada oma siseriiklikku kava ja liikmesriigid võib-olla näevad ka konkurentsi omavahel aga nüüd äh, pärast kriisi ma usun, et äh, konkureeritakse ka äh, teiste maailma osadega, mida tuleb tulevikus ilmselt üha rohkem arvesse võtta. hetkel teevad meile muret raskused ülevõtmisega, sidusus on väga madal ja ja Euroopa Liidu sisese liikuvuse osas olu, ei ole olukord äh, väga hea. Euroopa Liidu sisese liikuvuse äh, süsteemi on äh, samuti arutatud seda ka ettevõttesiseste üleviimiste kontekstis. ja millised on nüüd siis need järgmised sammud? jätkuvalt anname abi liikmesriikidele, kes peavad direktiivi kohaldama meil on toimunud juba mitmeid kohtumisi liikmesriikide esindajatega kontaktrühma raames. möödunud viimane koosolek oli juunikuus. arutasime seal raporti järeldusi ning kogume teavet teatud aspektide kohta, millega ei ole raportis või mida ei ole raportis käsitletud, kuna meil on piisavalt teavet näiteks palkade kohta, tööturutesti kohta, riigi sisenemise kulude kohta, värbamisküsimuste kohta ja nii edasi. siin jõuan tagasi selle juurde, millest ma juba varem rääkisin, teavitamine on väga oluline. siin teeme koostööd Euroopa Liidu sisserändeportaaliga selleks, et et tõesti pakkuda ka seal igakülgset teavet Euroopa Liidu sinise kaarti võimaluste kohta. palju tänu, proua Schmidt! kolleegid, kes ei olnud saadikud siis, kui sinine kaart jõustus, see oli Franco Frattini ajal ja nüüd meil on uus Itaalia eesistumisaeg ehk sümmeetria on tagatud ja me võime tõesti hinnata sinise kaardi süsteemi ja kui olla siin provokatiivsed, siis võib öelda, et kui sinine kaart ellu kutsuti, siis pakuti seda välja kui Euroopa Liidu rohelist kaarti ja e, nüüd, kui me näeme, et need arvud on nii madalad, Saksamaa loomulikult on püüdnud eeskirjadest kinni pidada, aga siit ka minu provokatiivne küsimus. kuna neid kaarte on ikka nii haledalt vähe välja antud, siis e, e, võib öelda, et paljud sinise kaardi süsteemid on äh, nii-öelda äh, läinud vastuollu ka siseriiklike äh, skeemidega ja meil on nii-öelda kriis selja taga. nii et, et kas sinise, sinine kaart kannatas, on kannatanud seetõttu, et meil tuli kriis peale või oleks ta nii ehk naa olnud midagi, mis ei ole väga edukas? paljud kolleegid ei olnud saadikuks siis, kui tuldi välja sinise kaarti äh, eelnõuga. toona räägiti, et sellest on abi Euroopa Liidule, aga, aga toona räägiti ka sellest, et, et, et me ei hakka nii-öelda valima, et milliste, millistest kolmandatest riikidest me kodanikke e, vastu võtame, millistest mitte. et ma loodan, et komisjon on valmis e, vastama kõikidele nendele küsimustele, leidma lahendused et selleks, et hinnata, kas üldse tasub jätkata selle ettepanekuga, kuna liikmesriigid on niigi suure pinge all ja paljusid probleeme ei osatud ette näha. ja nüüd äh, saab sõna proua Kriisbeck. suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite. lähtun sellest, mida te just praegu ütlesite sellest saab teha ainult osalisi järeldusi. võib öelda, et Euroopa raskused oleks võinud äh, seda tegevust pigem innustada. siinkohal sooviksin tänada komisjoni selle vahearuande eest viis aastat peale sätte elluviimist. meil olid sellele väga suured ootused ja seda rakendati lähtuvalt süsteemist, kus parlamendiga ainult konsulteeriti. ja mul on väga hea meel eh, kuulata komisjoni ülevaadet. samas pean ütlema, et ma olen veidi pettunud, mis puudutab neid järeldusi, mis eh, komisjon tegi. viis aastat peale elluviimist näeme et tekkinud on mitmeid probleeme. esimees ütles ka ise seda, et need näitajad või numbrid on meeletult väikesed ja nägime ka väga suuri erisusi liikmesriikide vahel, mis tuli selgelt tabelist välja proua Schmidt tuletas meile samuti seda meelde, me nägime, kui suured on erinevused liikmesriikide vahel. isegi kui me vaatame aastate lõikes äh, neid näitajaid, isegi sama riigi lõikes kahe tuhandelt min-, äh, Saksamaal neljateistkümne tuhandeni äh, circa ja mõned liikmesriigid ei väljastanud ühtegi sinist kaarti. Need arvud on väga üllatavad äh, sellise süsteemi kohta, mis oleks võinud, mis oleks pidanud väga kiiresti käivituma. ettepaneku õiguslik eesmärk on väga selge, menetlust on lihtsustatud, me üritasime saavutada õiget äh, tasakaalu selleks, et vältida äh, ajude äravoolu. ning äh, tagada konkurentsivõime liikmesriikide vahel, arvesse võttes nii, nagu ka esimees viitas Ameerika süsteemile kus äh, süsteem on väga tõhus, mis toetab majanduskasvu. ja võib-olla näeme, et see, nagu öeldud, siis sinise kaardiga konkureerib ka siseriiklik äh, lähenemine ehk siis äh, tegemist on mitmete probleemidega, millega tihti silmitsi seisame. aga viis aastat hiljem, arvestades Euroopa poliitilist ja majanduslikku olukorda, see ja teatud liikmesriikides, sealhulgas ka minu enda liikmesriigis, Prantsusmaal, peaksime me asja rohkem toetama. ja lõpetuseks ütleksin, et mul on väga kahju, et komisjoni ettekandes Eh, ei olnud mingisugust ettepanekut. tundub, et komisjon lihtsalt konstanteerib hetkeseisu, see ei toiminud ja igal pool äh, toimis see erinevalt. aga samas on meil juba viieaastane kogemus, direktiiv on üle võetud igas liikmesriigis. teatud lünki on peale valimiskampaaniat Äh, mille käigus me käsitlesime väga palju rändeküsimusi, äh, nägime me olukorda, kus äh, oleks võinud olla palju positiivseid arenguid. mina oleksin tahtnud näha ja võib-olla võiksin teha proua Schmidtile sellise ettepaneku, et ilma direktiivi taasavamist, vaid lihtsalt lähtuda sellest aruandest võib-olla oleks meil vaja teatud tegevusi. rääkisime siin pehmest seadusest, ma arvan, et direktiivi me avada ei saa, aga teatud suunised võiksid meil paigas olla, mis äh, direktiivile uue hoo sisse annaksid ja aitaksid meil edasi liikuda eriti lähtudes sellest, et äh, tulevane komisjoni president Juncker on rääkinud, kui oluline on äh, seadusliku äh, sisserändekoridoride roll selleks, et ligi tõmmata neid sisserändajaid, keda Euroopal on vaja ma olen rahul selle raportiga, aga mitte nii väga selle järeldustega ja teeksin ettepaneku, et me vaataksime, kuidas seda süsteemi paremini saaks kasutada ja analüüsida, kuidas seda teha või siis lihtsalt likvideerida, aitäh! suur tänu selleks, et nüüd õiglaselt komisjoni suhtuda. ütlesin arutelu käigus, et see on arutelu lähtepunkt ja me peame nüüd edasi liikuma ja, ja mõtlema, milliseid järeldusi teha. loomulikult peame informeerima komisjoni oma suhtumisest, tuletaksin kolleegidele meelde, et sinise kaardi põhiprobleem on see, et riiklikud süsteemid äh, kõrge äh, kvalifikatsiooniga kodanike äh, riiki sisenemiseks on juba paigas, mis konkureerib sinise kaardi süsteemiga sest see on teistsugune kui rohelise kaardi süsteem USA-s, kus see on ka siseriiklik süsteem. ja Euroopa Liidus on meil erinevad äh, äh,, täiesti erinev süsteem. ja nüüd näeme ka neid tulemusi, kuidas need äh, tegurid on mõjutanud seda ettepanekut ja komisjon äh, annab siis meile üle, äh, ülevaate sellest, mis oli ju täiesti vältimatu ja nüüd peame me äh, arendama seda diskussiooni ja vaatama, kuidas edasi liikuda. kas me lõpetame selle, sest lõppude lõpuks võib see häbistavaks muutuma või üritame me kuidagi päästa seda süsteemi. ja ma arvan, et sellele peavad ka meie komisjoni liikmed mõtlema, kuidas edasi liikuda, sest liikmesriigid äh, tegutsevad ju oma süsteemidega samuti edasi, võib-olla on see väga provokatiivne, aga siiski nüüd äh, proua Seppel, kes üritab seda äh, süsteemi tõesti rakendada, aitäh! jah, äh, ma ei hakka seda viimast lauset nüüd küll kommenteerima. see kõlas küll positiivselt, aga seda võib tõlgendada ka teistmoodi, aga siiski. minu küsimus puudutab seda, et paralleelsete süsteemide olemasolu sinise kaardi ja siseriiklike süsteemide osas on küsimus selles, kas sinist kaarti ei kasutata riikides, kus on oma siseriiklik süsteem, sest nad leiavad, et see on liiga keeruline või ei ole piisavalt atraktiivne, või ei kasutata seda sellepärast, et nende süsteemis on juba piisavalt head sätted, seega sinist kaarti ei ole vaja kasutada Äh, ja siin oleks kasulik vaadata teatud arvulisi näitajaid, kui te ütlete, et jah, teatud riigid kasutavad sinist kaarti rohkem, aga võib-olla peaksime vaadata, äh, kui palju tuleb riiki sisse vastavalt äh, siseriiklikule süsteemile ning kas see menetlus on erinev, kas sinise kaardi taotlemine on keerulisem või vähem keeruline ja millised on sisserände tingimused kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele. tihtipeale öeldakse, et sinise kaardi tingimused ei ole tingimata nii soodsad, mis tähendaks seda, et see seab äh, selle süsteemi ebasoodsasse olukorda, sest äh, riikidel on oma süsteemist lähtuvalt paremad tingimused ja seda peaks samuti saama võrrelda kui võrrelda siis sinist kaarti riikliku süsteemiga kõrgelt kvalifitseeritud töötajate osas ning siis võrrelda seda teiste riikidega, riikidega, kellega me konkureerime. ja väga oluline oleks seda analüüsi näha, sest sellest lähtuvalt saaksime me otsustada, kas me tahame laiendada sinise kaardi tegevust või teha midagi muud. aitäh, Birgit ja Jean Lambers, palun mul on paar küsimust. esimene neist puudutab seda, kui palju Euroopa delegatsioonid kolmandates riikides aktiivselt seda informatsiooni edastavad sinise kaardisüsteemi kohta. ning teiseks, eh, kuidas on analüüsitud seda olukorda nende sisserändajate hulgas, millist süsteemi nemad eelistaksid liikmesriigid teevad siinkohal oma poliitilise valiku, kas nad pakuvad sinist kaarti ja millised on selle võrreldes siis siseriikliku süsteemi õigustega, aga sinise kaardi eesmärk oli anda teatud äh, liikumisvõimalus Euroopa Liidus siseselt. kui võrrelda siseriiklikke süsteeme, mis piiravad äh, tööd teatud äh, tööandja juures ja teatud liikmesriigis mind huvitaks see, mida need sisserännanud ise arvavad, millist süsteemi nemad eelistavad, kui neil oleks võimalus valida, võrreldes siis sellega, mida siis liikmesriigid ise otsustavad. ning kas on ka mingisuguseid erisusi äh, seoses äh, mõistetega, ehk siis kes saab äh, siseneda, see oli ka üks arutelu mida me, et kas me räägisime kõrge kvalifikatsiooniga või kõrgete oskustega. kui vaadata, mida siis tööstusel vaja on, siis tihtipeale ei pruugi see olla üks ja sama asi. ehk siis äh, peaksime võib-olla vaatama, millised on sinise kaardi direktiivid, kas need sobivad ka tööandjate vaatenurgast lähtuvalt kas see annab neile töötajate võimalused, keda nema, neil vaja on sellest lähtuvalt, aitäh! väga hea märkus selle kohta, kas sinine kaart iseenesest on tõesti hea vahend. järgmiseks Cecil Kenge, palun. suur tänu tegemist on väga tähtsa küsimusega, arvestades seda, mis on toimunud Itaalias. ma arvan, et me peaksime oma seisukohta analüüsima. raportis on ära toodud kõik probleemid, ühest küljest siis informatsiooni puudumine ja ükskõik kuhu minna, ja inimestega rääkida, siis äh, neil lihtsalt, äh, nad ei tea seda, midagi selle sinise kaardi kohta. ja veelgi olulisem on see, et liikmesriigid äh, said ise otsustada selle kasutamise üle. see oli väga tõsine viga, sest siseriiklik õigus ei julgusta alati kõrgelt kvalifitseeritud äh, sisserändajaid, nagu kolleeg ütles, siis me vaata-, peame vaatama, millise äh, tööst me räägime. et kas me räägime oskustest või kvalifikatsioonist, jah, inimesel võib olla küll kvalifikatsioon, aga see ei tähenda, see ei kajasta tingimata sinise kaardi eesmärki siin on teatud äh, probleemid ja komisjon peaks seda täiendama, eriti kriisi hetkel. kui me käsitleme siinkohal Itaalia näidet, siis me peame äh, riiki sisenemise inimestele muutma lihtsamaks, meil on vaja oskustöölisi me üritame kohandada teatud äh, reegleid ja standardeid lähtuvalt sellest. sinine kaart äh, tagab meile teatud äh, jätkuvuse sisenemaks Euroopa Liitu ja selleks, et siin tööd teha kui inimesed sisenevad Euroopa Liitu, siis lähtuvalt siseriiklikust õigusest peavad nad iga aasta uuesti luba taotlema ja vahel ei ole neil võimalik ähm, tööluba uuendada, vahel tuleb otsus liiga hilja ja see võib-olla äh, takistab äh, kõrge kvalifikatsiooniga töötajate Euroopa Liitu tulemist. me peame esiteks äh, eemalduma sellest mõtlemisest, kus me kiirustame asju taga. me ei tohi kogu aeg leid-, otsida uusi lahendusi ja sõltuda ainult teatud sündmustest. teiseks, kui nüüd vaadata Saksamaad, siis isegi kriisi hetkel nägime me seda, et ei ole mingisugust äh, probleemi sinise kaardiga ja tööhõivega tööhõivet ja migratsiooni justkui kasutatakse selleks, et äh, võidelda sinise kaardi vastu. inimesed, kellel ei ole tööd, ei, äh, ei ole ka suutelised äh, sama tööd alati tegema, neil on erinev taust ja me peame oma lähenemise paika panema ja mina siinkohal julgustaksin komisjoni asjaga edasi tegelema ja paika panema uued kriteeriumid, mis puudutavad kõrgelt kvalifitseeritud äh, töötajate sisenemist pikemaks perioodiks. ning kolmandaks, sinine kaart peaks stimuleerima äh, koostööd kui eni-, näeme, et enamus seniseid kaarte on väljendatud, väljastatud Aasia kodanikele, siis näeme, et meil on erinev lähenemine ka lähtuvalt geograafilisest piirkonnast. sinine kaart on meil võimalus selleks, et analüüsida olukorda ning üritada seda eh, kaja, vaadata ka välispoliitika ja koostöö vaatenurgast. miks tuleb Aafrikast nii vähe töötajaid? kui vaadata näiteks õdede, õdesid, siis nemad on tihtipeale väga kõrge kvalifikatsiooniga ning komisjon peab analüüsima seda olukorda uuesti ja, ja käsitlema kõiki neid detaile. aitäh! suur tänu, Cecilia! jah, ma arvan, et selles aruandes ei ole piisavalt välja toodud seoseid päritoluriikide ja sinise kaardi kasutamise kohta kogu protsessi alguses ütlesime, et meil on vaja selle kohta, kohta vaja rohkem informatsiooni ja aitäh selle küsimuse eest. Jana Koomes, palun järgmiseks. jah, aitäh. mul ei ole mingisugust kahtlust, et üks põhjus, miks äh, sinist kaarti rohkem ei kasutata, tuleb sellest, et hetkel on Euroopas olnud äh, kriis ja paljud riigid, äh, kellel on vaja välistööjõudu, on seda teinud Nad on äh, värvanud äh, nii-öelda ajusid teistest äh, Euroopa riikidest, nii on läinud ka minu koduriigile Euro Portugalil, kust on lahkunud väga paljud meie kõige paremini kvalifitseeritud ametnikud, professionaalid, kes on läinud tööle teistesse Euroopa riikidesse, eriti Saksamaale ja Ühendkuningriiki, näiteks tervishoiuspetsialistid aga samas ka väljaspoole Euroopa Liitu, näiteks äh, Norra käib pidevalt äh, Portugalis inimesi äh, värbamas. ja loomulikult võib öelda, et see on hea, aga samas on see väga halb ja negatiivne ja toob endaga kaasa väga olulised tagajärjed riigi arengule. sinise kaardi eesmärk oli ligi tõmmata inimesi väljaspoolt Euroopa Liitu, keda me vajame aga praegusel hetkel, arvestades arengut Euroopa Liidus, on äh, see muutunud vastupidiseks. ja ma tahaksin komisjonilt küsida, kas, kuidas komisjon näeb ähm, seda seost selle majanduskriisi ja selle, nende erisustega Euroopa Liidus, me ei saa kuidagi sellest kõrvale vaadata, mis on äh, juhtunud Euroopa Liidus ning mil määral praegune sinise kaardi süsteem hõlbustab äh, kolmandate riikide kodanike seaduslikku sisenemist Euroopa Liitu sellise puhul, kes tõesti on kõrge kvalifikatsiooniga ja ja kui nende pädevusi tunnistatakse räägin siin oma riigist Portugalist. meile tuleb palju võõrtöötajaid, näiteks ka Ukrainast ja teistest riikidest, kes on kõrge kvalifikatsiooniga, aga ka samas, kes äh, töötavad väga viletsatel töökohtadel, sellepärast et nende kvalifikatsiooni ei tutvustata, mil määral sinine kaard annab võimaluse ka äh, Äh, tunnustamisele kvalifikatsiooni osas, kui nad tulevad teistest riikidest, näiteks kui tegemist on põgenitega, põgenikega, ja, ja kas sinise kaardi äh, taotlemise käigus on võimalik ka kutsekvalifikatsiooni tunnustamist küsida? ja jätkan taas äh, Portugali teemal. sinise kaardi kasutamise osas tekitab mulle palju rohkem muret hoopis äh, niinimetatud äh, kuldsete viisade väljastamine, see on hoopis tegelikult teine teema ja see olukord ei ole väga hea ja ma tahaksin, et komisjon panustaks rohkem nende tagajärgede analüüsimisse, mis puudutab äh, kurjategijate Euroopa Liitu toomise eest. kaks tuhat üksteist rakendati sinise kaardi põhimõtet ja seega on keeruline analüüsida sinise kaardi mõju, see on nii-öelda tavaajal, kui majanduskriisi ei ole. proua Savoias, palun järgmiseks. sinise kaardi süsteemi probleem on selles, et see puudutab ainult kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. kaks tuhat kaheksa kiitsime me Rootsis heaks uue seadusandluse, mis puudutab nii kõrge kui ka madala kvalifitseeriga töötajad. ning sinise kaardi kasutamine tegelikult kahjustas meie olemasolevat seadusandlust ja see võib olla ka üheks põhjuseks, miks Rootsi on nende riikide hulgas, kus näitajad on halvad ehk siis, äh, kus me ei ole väljastanud ühtegi sinist kaarti. aga nende sisserändajate arv, kes Rootsi on tulnud, on palju suurem, kui vaadata nüüd kolmandat tulpa ja seda võrdlust kõrgelt kvalifitseeritud äh, töötajate osas, siis minu arvates meie peaksime hoolitsema selle eest, et meil oleks seadusandlus, mis puudutab kõiki töötajaid, mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, teadlasi või äh, õpilasi, vaid me peaksime käsitlema kõiki töötajaid. üks probleem, mille me tõstatasime siis, kui sinise kaardi teemat käsitlema hakati, puudutas seda, et see on Euroopa Liidult väga egoistlik lähenemine nii-öelda värvata ainult need parimad kõrgesti kvalifitseeritud töötajad ja mitte teisi. eriti kui lähtuda sellest, milline on nende vaeste maade arengupotentsiaal, siis eetiline värbamine on väga tõsine teema. ja palju rohkem on võimalik ära teha Äh, avatud süsteemiga, mis äh, puudustaks, äh, puudutaks sisserännet. härra Lopes-Agilaar, palun. aitäh. suur tänu. tahtsin komisjonilt küsida ja see puudutab just seda, mida Anna Gomes just küsis. jah, me oleme pidevalt negatiivselt suhtunud ebaseaduslikku sisserändesse juba aastaid, aastaid, aastaid. ja nüüd see direktiiv, mis pärineb aastast kaks tuhat üheksa, põhimõtteliselt võib öelda, et sellest ajast saadik on ju Euroopa Liit läbinud kõige hullema kriisi kogu ajaloos ja mõte on nüüd selles, et kui see direktiiv tegelikult paneb meid õppima mitmeid õppetunde ja üks asi on see, et see direktiiv on ju mõeldud selleks, et meelitada siia kõrge kvalifikatsioonidega, kvalifikatsiooniga inimesi kolmandatest riikidest. ja samas on meil ka majanduslik eksiil, mis toimub. see tähendab, et kõrge kvalifikatsiooniga professionaalid tehniliste äh, valdkondade inimesed, ülikoolide lõpetajad, eriti mm, Euroopa Liidu lõunapoolsetest riikidest. Anna Gomes rääkis Portugalist, mina tahaksin rääkida Hispaaniast. jah, me oleme näinud, et toimub selline majanduslik eksiil ja väga paljud noorukid, noored inimesed on sunnitud minema majanduslikku eksiili. ja isegi Ühendkuningriik, Saksamaa, need on siis need sihtriigid, ja nüüd ma tahaksin küsida äh, komisjonilt, et milline on siis seos nende numbrite vahel, kui palju siis on neid kolmandate riikide äh, inimesi, kes soovivad või saavad siis sinise kaardi ja milline on siis nende inimeste elukutse tüüpiliselt ja millist tööd nad soovivad saada ja samas soovin äh, saada arvnäitajaid ja kvalifikatsioone nende inimeste osas, kes liiguvad kuskile mujale, ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise. ja see oleks väga huvitav. huvitav oleks teada seda teemat paremini ja see ka inspireeriks. see inspireeriks meie sättumust äh, selles osas, mis puudutab seda seaduslikku rändepaketti äh, uue komisjoni jaoks, just Junckeri komisjoni jaoks oleks see väga oluline, mis järgmised viis aastat siis ametis on. aitäh! jah, teid huvitab, et kuidas siis seaduslik äh, sisseränne, kuidas see hakkab välja nägema, jah. järgmise kõneleja on proua Versio. aitäh, esimees äh, praeguseks on juba tõstatatud mitmeid küsimusi ja ma usun, et võib täiesti nõus olla mõnega neist. ja me võib-olla ehk ei ole mõne teemaga kõik nõus. kui öeldakse, et, et siin on, võib teha järeldusi, siis mina ütleksin, et see protsess on alles alguses. jah, Euroopas on erinevaid võimalusi ja kui ma õigesti aru sain, siis Saksamaal on sinise kaardi kasutamise, kasutamise osas näha tõusu ja see puudutab siis seda, kuidas selle olukord on, nii et põhimõtteliselt võib öelda, et suuri üllatusi siin ei ole. aga sooviksin olla konstruktiivne ja tohi, ja tahan öelda, et mind täiesti hämmastab, üllatab äh, päritoluriikide nimetus. tahaksin siin mm, tuua teatud paralleeli. jah, me räägime teatud kindlatest riikidest eriti nendest riikidest äh, ja Lõuna-Vahemere riikidest, mille kohta on meil naabruspoliitika, mille kohta meil on kokkulepped ja inimesed tulevad siia sealt ja me anname nendele inimestele lootust ja kui nüüd vaadata nende kokkulepete sõnastust, siis on näha, et, et räägitakse sinisest kaardist väga palju. aga me peaksime tegema koostööd teatud riikidega, näiteks Tuneesiaga, näiteks nende ametiühingute, kohalike organisatsioonide, vabaühenduste ja riigiametnikega ja ma leian, et meil on väga palju õppida. vähemalt peaks meil olema selline minimaalnegi järjepidevus selles osas, et mida me räägime, et me seda ka teeme. ja mõned saadikud, Euroopa Liidu saadikud, kes töötavad nendes riikides, jah, nad räägivad, et toimub siis ajude äravool Ameerikasse, Kanadasse, Aafrikast. võib öelda, jah, Aafrikas toimub üha suurenev ajude äravool nendesse eelnimetatud riikidesse. miks nad lähevad sinna? Nad lähevad sellepärast, et Euroopa Liidu piirid on lukus see puudutab ka üliõpilasi. nii et meil on vaja väga palju vaeva näha siin. ja meil on vaja saada täielik pilt olukorrast, et tagada teatudki äh, järjepidevus ja ma ei taha olla pessimistlik, tahan öelda lihtsalt, et tööd on vaja palju teha. aitäh ja järgmisena palun proua Lauristin. aitäh, härra esimees, ma räägin eesti keeles. Äh, mul on väga hea meel, et proua Ana Koomes äh, laiendas selle äh, meie arutelu küsimuse konteksti, tuues sisse ka selle olukorra, kus äh, maadest, äh, kes on majanduslikult halvemas olukorras kas või näiteks palgataseme poolest, lähevad ära kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid Euroopa Liidu jõukamatesse maadesse ja selles kontekstis mind huvitab, kas komisjon on äh, Äh, ka näinud ette või, või arutanud seda, et äh, näiteks sellesama sinise kaardi süsteemi äh, täiendada sellega, et soodustada sinise kaardiga kvalifitseeritud spetsialistide tulemist just nendesse maadesse, kus see ajude äravool on väga suur. minu riigist Eestist näiteks on läinud suur hulk kvalifitseeritud spetsialiste ära Põhjamaadesse, noh sisuliselt näiteks minu oma ülikool on valmistanud ette aastate jooksul umbes neljakümne miljoni euro eest spetsialiste kes töötavad nüüd jõukates põhjamaades saades kaks kolm korda kõrgemat palka samal ajal kui meil on endal arstidest puudus sama puudutab tehnikaala spetsialiste nii et väga oluline oleks kui kogu see sinise kaardi poliitika tegelikult oleks suunatud konkurentsivõime tõstmisele ka selles mõttes et euroopa liidu sees erinevate maade konkurentsivõimet eh, toetada just nimelt nende konkurentsivõimet kes vajaksid eh, võib-olla ka rohkem eh, euroopa kogu euroopa liidu toetust et kolmandatest riikidest tuua sisse neid samu kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste me töötame välja muidugi ka oma siseriiklikku programmi see on täiesti olemas aga meie põhiline probleem on see et me ei suuda üle maksta Eh, ka nendele kolmandatest riikidest on spetsialistide nende palka võrreldes Saksamaaga või Inglismaaga. aitäh ja nüüd saab uuesti sõna proua Schmidt. kas olete valmis eh, vastama konkreetsetele küsimustele, mis esitati, kindlasti ei ole kerge vastata, aga ma loodan, et te saate sellega hakkama aitäh, räägin sel korral prantsuse keelt. miks ei ole direktiivil olnud soovitud mõju, küsiti. sellele küsimusele on väga raske vastata. oleme viinud läbi analüüsi, võttes aluseks majanduslikud näitajad, võrreldes väljastatud lubade arvu, aga praktikas tegelikult sellest väga palju ei olnud võimalik välja lugeda tegelikult kui vaadata tööhõive näitajaid, siis tegelikult on väga raske neid näitajaid tõlgendada, tuli välja. kui vaadata neid liikmesriike, kes on äh, majandussisserändajatele kvoodid seadnud, siis on jällegi väga raske kindlaid järeldusi teha sest äh, taaskord äh, kriteeriumiks on äh, tihtipeale vajadus sisserändajate järele, mm, tööhõive nii-öelda tase, tööpuuduse tase ja selgeid järeldusi on raske teha. kui ma enne sõna võtsin, siis märkisin, et siseriiklikud kavad võivad olla võib-olla atraktiivsemad samas oma raporti lisas me tõime välja siniste kaartide väljastamise arvu ja ka siseriiklike nende lubade arvu ja jällegi selle põhjal on väga raske midagi öelda, midagi järeldada. et kahjuks ma pean ütlema, et ma, ma ei oska teile tänasel päeval selget vastust anda, me jätkame analüüsi. on tõsi, et uuringu viis läbi Euroopa sisserände võrgustik kes äh, pööras tähelepanu just kõrgelt kvalifitseeritud sisserändajatele. nüüd osad vastused sellest uuringust leiab, aga mitte kõigele ei saa sealt vastust. ja me analüüsisime ka neid sektoreid, kus sinise kaardi omanikud töötavad ja ka selle põhjal on väga raske mingeid järeldusi teha, kuna need näitajad, arvnäitajad on lihtsalt nii madalad. ehk äh, selle olemasoleva statistika põhjal oleme suhteliselt raskes olukorras. vist oli sada kolmkümmend kolm inimest, kes tulid tegema inseneritööd ja teadustööd ja seitsekümmend kuus tippjuhi kohale. samas see ei ole väga representatiivne tulemus ja analüüsinud hetkeseisu, oli pilt tegelikult pettumust valmistav, samas me oleme teatud järeldusi tegemas, vaatame, kuidas liikmesriigid on äh, nõuded üle võtnud oma õigusaktidesse, kas siin on mingeid vajakajäämisi, midagi, mida oleks võimalik parandada ja nii nagu proua ähm, äh, siin ütles, siis äh, tulevane komisjoni president härra Juncker on öelnud, et tema äh, Eh, igati toetab eh, seadusliku töö eesmärgil sisserände süsteemi tugevdamist ja üheks võimaluseks on muidugi direktiiv läbi vaadata, aga kõik teavad väga hästi, et ühe direktiivi läbivaatamine ei käi üleöö, see on pikk protsess ja, ja kõigepealt tuleb analüüsida olukorda, mõelda selle peale, miks on see olukord selline, et mõnes liikmesriigis antakse rohkem siniseid kaarte välja, teises mitte. loomulikult riigi suurus mängib siin oma rolli, aga tuleb kõigepealt olukorda analüüsida selleks, et tuvastada kõigepealt äh, puudujäägid ja, ja mõelda siis, äh, kuidas oleks kõige parem tulevikus edasi liikuda, seda on öelnud ka härra Juncker. aitäh! on äh, tõesti huvipakkuv see, et liikmesriikidelt ei saada kätte vajalikku informatsiooni, see on tõesti rabav. ja komisjon kuna vajalikku teavet ei ole edastatud, ei saa ka vajalikku analüüsi teha. tahaksin väga tänada proua Schmidti sellest, et tutvustasite neid kolme teemat ja aitäh ka kolleegidele arutelu eest. nii nagu ütlesin, siis lähtekohaks on see, et kõiges kolmes valdkonnas arendada mõttevahetust edasi, mõelda, millised võiksid olla parlamendipoolsed meetmed ja sammud. aga liigume päevakorras edasi kuulame ära komisjoni esindaja härra Nielseni ettekande eh, selle kohta, et kaks korda aastas komisjon eh, tuleb välja raportiga Schengeni ala funktsioneerimise kohta ning eh, viimane raport hõlmab perioodi november kaks tuhat kolmteist kuni aprill kaks tuhat neliteist. viimase kolme-nelja aasta jooksul on Schengeni ala funktsioneerimine olnud meie komisjoni jaoks üks põhiküsimusi. see on olnud üks äh, nii-öelda põhiküsimusi, millega me oleme tegelenud, mille raames me oleme otsuseid langetanud. pidev järelevalve teostamine on erakordselt oluline. tegemist on süsteemiga, mis peab igapäevaselt hästi toimima, see on kriitilise tähtsusega äh, kõikide meie riikide jaoks ja anname nüüd sõna komisjonile selleks, et ta tutvustaks ähm, selle poolaasta aruannet. palun, härra Nilsson. aitäh, esimees. aitäh, et äh, olete palunud mm, komisjonil seda raportit tutvustada. nii nagu õigesti ütlesite, kaks korda aastas äh, tuleme välja raportiga, kus äh, me tutvustame seda, kuivõrd hästi Schengeni ala äh, toimib, seda kutsutakse Schengeni tervisekontrolliks, annab võimaluse tuvastada võimalikke probleeme, pingeid institutsioonide vahel, liikmesriikide vahel, selleks et meil oleks selline regulaarne, kindla perioodi järel korduv aruandlus, leidmaks ühised lahendused probleem, ühistele probleemidele. tegemist on nüüd viienda raportiga, nõukogu on alati eh, ministrite tasandil arutanud seda küsimust, pean ütlema, et parlamendis ei ole see alati olnud niimoodi ja seetõttu lubage öelda, et ma väga tervitan võimalust tutvustada seda raportit nüüd võrdväärselt ka parlamendile. ehk tehes kokkuvõtet, siis selles raportis püüdsime anda ülevaate hetkeolukorrast meie välispiiridel, kasutades nii ajakohaseid andmeid kui võimalik selle perioodi kohta, mida raport hõlmab teiseks äh, püüdsime anda teavet selle kohta, kuidas liikmesriigid äh, õigustikku rakendavad, eriti selles osas, mis puudutab välispiiride kontrolli ning äh, sisepiiridel mm, piirikontrolli kaotamist ning anda ülevaade ka muudest valdkondadest, mis kuuluvad Schengeni aki alla, nii poliitika väljaarendamise kui rakendamise poole pealt, see hõlmab selliseid valdkondi nagu viisapoliitika, siis kaks viisa infosüsteem või tagasisaatmispoliitika näiteks. ehk kokkuvõtteks tooksin välja selle viienda aruande põhipunktid, mis puudutab välispiire ja olukorda äh, ebaseadusliku piiriületuse surve osas, siis viitan nendele aruteludele, mida pidasite eile, kui te arutasite Vahemere rakkerühma tegevust nüüd on näha, et kõige suurem randesurve tuleb Vahemere keskosast meritsi Itaaliasse, Maltale. sellest räägiti eile, sellel ma pikemalt ei peatu. välispiiride muudes lõikudes võib öelda, et võrreldes Kesk-Vahemere ja, ja varasemate aastate olukorraga võrreldes on olukord enam-vähem stabiilsem, surve on madalam, surve on vähenenud näiteks Lääne-Balkanil. ja oleme püüdnud äh, anda ülevaate, ülevaate olukorrast ka Schengeni ala sees, mille, mis on väljakutseks, kuna tegemist on alaga, kus äh, sisepiiridel piirikontroll on kaotatud. oleme teinud koostööd äh, Frontexiga selleks, et teisese liikumise osas saada andmeid selle kohta, mil määral kolmandate riikide kodanikud, kellel ei ole õigust viibida Schengeni alal, liiguvad liikmesriigist liikmesriiki teatud edusamme me oleme siin saavutanud, aga meil on siiski vaja liikmesriikide suuremat abi selleks, et Frontex saaks piisavalt andmeid, mille põhjal on võimalik tõesti siis pilt kokku panna selle kohta, mil määral need ebaseaduslikud kolmandate riikide kodanikud liigivad, liiguvad erinevate liikmesriikide vahel, selleks et äh, teha järeldusi selle kohta, kas Schengeni ala toimib korralikult või mitte. agi rakendamisest kõigepealt, mis puudutab sisepiire, siis aruandeperioodi jooksul esines meil kaks juhtumit, kus liikmesriigid ajutiselt taastasid äh, sisepiiridel kontrolli. kõigepealt siis Poola kahe nädala jooksul äh, seoses äh, ÜRO kliimamuutuste konverentsiga ja teiseks Holland kaheks nädalaks seoses tuumajulgeoleku tippkohtumisega ning väljaspool aruandlusperioodi ka Belgia eh, juuni alguses kuueks päevaks ehm, G7 tippkohtumise tõttu piirikontrollid aastas. kõikidest nendest juhtumitest teavitati komisjoni nõuete kohaselt, teavitati kodanikke, teisi liikmesriike ja vähemalt eh, Poola on meile juba teatanud eh, ka sellest, millised olid kontrolli tulemused, ehk et me ei näe põhjust, miks vaidlustada neid samme mis puudutab eh, võimalike kaebuste ja rikkumiste eh, menetlemist, siis esimene valdkond, mida me tavaliselt eh, puudutame nendes aruteludes, on politseikontrollide küsimus sisepiiride tsoonides. nagu te teate, sellised kontrollid on lubatud e-, eeldusel, et need ei ole võrdväärsed piirikontrolliga, piirikontrolli mõjuga me oleme teatud kaebusi saanud kodanikelt, keda on siis reisides kontrollitud sellega on seotud ka uuringud selle kohta, et teatud tõkkeid seatakse sisepiiridel, näiteks ehm, kiirteedel piiri ületamisel seatakse kiirusepiirangud, sellepärast et piirirajatised on endiselt seal alles. aga, aga see ei tulene mitte sellest, et, et tee liigub üle piiri. lihtsalt liiklusohutus on mängus. viis liikmesriiki eh, on seotud ehm, nii-öelda rikkumiseelse menetlusega agi rikkumise küsimustes, see on käimas hetkel, ametlike rikkumismenetluste osas vaid üks selline menetlus on algatatud, mis puudutab äh, Schengeni sisestel lendudel vedaja vastutuse küsimust. me oleme palunud äh, kõnealusel liikmesriigil äh, vastav süsteem muuta selleks, et see kohalduks, vedaja vastutus kohalduks vaid äh, välispiiride ületamisel. ja põhiõiguste kaitse küsimuses välispiiridel äh, välja ja tagasisaatmise lubamatuse põhimõtte osas äh, puudutab ühte liikmesriiki. see on pigem seotud küsimustega, mis on seotud isikute vaba liikumisega ja, ja, ja järjekordade pikkusega välispiiride ületamisel. nii et need on need pooleliolevad juhtumid ja menetlused. mainida tasub veel, ähm, rääkides hetkeolukorrast, äh, seda, et me oleme võtnud teadmiseks seda, et komisjon ei ole, äh, nõukogu ei ole otsustanud veel äh, Rumeeniat, Bulgaariat kaasata Schengenisse, aga niipea, kui need kaks riiki on kõik tingimused täitnud, siis vastav otsus langetatakse, aga see on muidugi nüüd nõukogu kätes ja veel olulistest küsimustest oleme nii komisjoni sees kui ka koostöös liikmesriikidega hakanud välja töötama uut Schengeni hindamismehhanismi, milles lepiti kokku sügisel kaks tuhat kolmteist. uus õigusakt on jõustunud, aga kahekümne seitsmendast novembrist eh, sel aastal algab praktilise rakendamise aeg oleme võtnud vastu mitmeaastase tegevuskava, kus mm, öeldakse mm, kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümne aastani, mis aastal, mis ajal, milliseid liikmesriike kontrollitakse ja oleme võtnud kasutusele standardküsimustiku, mida kasutatakse Schengeni aki kõikide hindamiste ajal järgmiseks sammuks on võtta vastu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta iga-aastane tegevuskava mis hõlmab viie liikmesriigi hindamist, kelle hindamine seisab ees järgmisel aastal. ja me korraldame ka ette teatamata kontrollkülaskäike, mis puudutavad mitte ainult neid viit liikmesriiki, vaid ka teisi liikmesriike ja iga-aastane tegevuskava Frontexi, Europoli ja põhiõiguste ametiga kooskõlas, see võetakse, see iga-aastane tegevuskava tuleb ka välja selle aasta sügisel. ja ülejäänud teemade juurde, mida aruandes on käsitletud, nende juurde ma väga üksikasjalikult ei lähe. oleme hõlmanud viisa infosüsteemi küsimusi, Schengeni infosüsteemi teise põlvkonna küsimusi, VIS-i osas esimesest aprillist see süsteem süsteemile on esitatud kuus koma seitse miljonit äh, taotlust, viisataotlust, me oleme sügisel äh, lõpetamas üleminekuperioodi, sellest ajast alates peavad liikmesriigid süstemaatiliselt hakkama äh, sõrmejärgi kontrollime süsteemis, kui isikud ületavad välispiiri, seda siis oktoobris kaks tuhat viisteist ja oleme liikmesriikidele aruandes ka seda meelde tuletanud. oleme andnud ülevaate ka viisa lihtsustus, viisavabastussüsteemide osas ehm, need, kes tulevad äh, Lääne-Balkanilt ja, ja paluvad äh, varjupaika, siis nende isikute osas on olukord endiselt problemaatiline ehk äh, sellel olukorral tuleb silma peal hoidma. kui teil, kui teil on tekkinud küsimusi, soovite midagi täiendavalt teada, siis olen teie käsutuses. järgmine aruanne tuleb välja käesoleva aasta novembris. suur tänu, härra Nielsen ja veel kord uutele liikmetele teadmiseks, see süsteemi kontroll toimub kaks korda aastas, iga-aastaselt ning äh, piirikontrollide taastamine on olnud parlamendi sellele komisjonile väga suureks katsumuseks. kas äh, see on olnud vajalik, piirikontrolli taastamine ajutiselt äh, ning kõik sellega seonduv? teiseks tahtsin öelda seda, et kui me tegeleme kaardistamisega, millele ma viitasin ka eelmisel äh, päeval, ehk siis kus liikmetel on teatud huvi, näete näiteks Schengeni valdkonnas on teatud äh, liikmed, raportöörid ja härra Coelho ja härra Lopez Aguilar on eriti huvitatud sellest teemast, härra Lopez Aguilar oli Schengeni ala raportöör ja seega saab tema selles küsimuses sõna. ja kõigepealt härra Coelho, palun. suur tänu, esimees sooviksin tänada komisjoni selle aruande eest, mis me just kuulsime, minu arvates on tegemist väga hea, hästi koostatud aruandega, loomulikult peame kaitsma Schengeni ala ja seda eriti hetkel, kus populistlikud rühmitused tahavad äh, vaba liik-, inimeste vaba liikumist küsimuse alla seada peame kaitsma Schengeni ala, meil peab olema ka süstemaatiline hindamine, me peame mõistma, mis toimib, mis mitte ja mida on vaja muuta lähtudes sellest, mida ütles komisjon, tahaksin rõhutada nelja asja. esiteks, kontrollid sisepiiridel. me peame mõistma, et riigid, kellele viidati Poola, Holland, Belgia on kasutanud mõistlikkuse kriteeriume ja minu arvates ei ole see tegevus olnud vastuoluline. palju rohkem teeb muret ebaseadusliku kontrolli teast-, taastamine sisepiiril. ning see protsess, mis komisjonil või see menetlus, mis komisjonil käsil on, peaks jätkuma. teiseks sooviksin komisjoni õnnitleda Te olete toetanud äh, parlamendi nägemust äh, Rumeenia ja Bulgaaria osas. me peame likvideerima need äh, õigustamatud tõkked ja tagama selle, et nad saavad Schengeni alaga liituda. kolmandaks, mul oli väga hea meel kuulda, et olulisi samme on astutud uue muudetud Schengeni süsteemi hindamismehhanismi osas ja loodetavasti komisjoni järgmine aruanne annab meile rohkem informatsiooni eh, selle süsteemi eh, elluviimise kohta. ning lõpetuseks, komisjon on õigustat-, parlament on õigustatult öelnud, et uus eh, Schengeni hindamismehhanism peab kaasa tooma suurema usaldusväärsuse Schengeni ala suhtes ainult hea hindamismehhanismiga on võimalik usaldada täielikult äh, süsteemi äh, head toimimist. samuti sooviksin ma komisjoni õnnitleda ühes küsimuses. Need ette teatamata kontrollkäigud, tuletaksin teile meelde, et nõukogu võitles kogu hingega sellise Eh, etteteatamata kontrollkäikude vastu, aga samas lõppteksti nad sisse läksid ja mul on väga hea meel kuulda, et etteteatamata kontrollkäike ei hakata piirama, nende puhul ei piirduta riikidega, keda hinnatakse sel aastal, aga et need võivad puudutada igat Schengeni riiki, ehk siis need kontrollkäigud võivad toimuda igas Schengeni riigis selleks, et tuvastada olukordi, kus eh, ei toimita vastavalt reeglitele. minu arvates on see komisjoni poolt väga hea lähenemine ja tahaksin teid selles osas õnnitleda, aitäh! suur tänu, Carlos ja Juan, palun! suur tänu! jah, minu arvates on väga hea see, et vähemalt kaks korda aastas äh, kuuleme me komisjonilt ülevaadet äh, Schengeni hindamismehhanismi kohta, kuidas äh, kõik toimib. üks kõige väärtuslikemaid Euroopa protsessi väärtusi ongi see, me oleme oma kampaanias, kampaanias rõhutanud, mitmed meist on rõhutanud seda, et Euroopa ei puuduta ainult eurot ja eh, ja majandust, vaid me räägime siin ka kodanike õigusest, vabast liiki-, liikumisest, sellest, et kodanikud saavad Euroopa Liidus vabalt liikuda. aga samas on meile enam kui kord meelde tuletatud, et Schengeni ala üks olulisemaid väärtusi kogu Euroopa protsessis on see, et tegemist ei ole mitte täpselt Euroopa Liidu piiridega, mõned Euroopa Liidu olulised liikmesriigid ei ole Schengeni alas, näiteks Ühendkuningriik, ja mõned mitte Euroopa Liidu liikmesriigid on Schengeni alas, millele väga tihti ei viidata mina sooviksin rõhutada Rumeenia ja Bulgaaria küsimust, kes on, mida me oleme juba mõnda aega arutanud, kes on olnud pikka aega liikmesriigid, aga kellele ei ole antud täit staatust, sest ei ole saavutatud konsensust nõukogus. peame viitama liikmesriikidele, kes selle eest vastutavad, sest siinkohal on Bulgaaria ja Rumeenia täitnud kõik tingimused kahe, see ei ole mitte kahetsusväärne, vaid see on häbiväärne, et äh, sellega ei ole suudetud edasi liikuda. me peaksime nõudma Euroopa Parlamendilt äh, toetust selles küsimuses. ning äh, nõudma ka komisjoni toetust. ma tahaksin komisjonilt siinkohal kuulda mõningaid märkusi nende mitte Euroopa Liidu liikmesriikide, e-, e-, Euroopa Liidu riikide kohta, kes äh, on Schengeni äh, alas. kas nad suudavad äh, vastata nendele standarditele, nagu Euroopa Liidu liikmesriigid, kes Schengeni ala lõid esialgses versioonis? ja eriti, mis puudutab nüüd Šveitsi referendumit, millest lähtuvalt toimus meil arutelu meie eelmise ametiaja jooksul. meil toimus äh, meie komisjonis arutelu just sellel konkreetsel teemal ja ma tahaksin teada, milline on hetkeseis ja mida oodatakse lähtuvalt sellest Šveitsi rahvahääletusest äh, ja kuidas see mõjutab äh, Schengeni ala hindamist? aitäh ja kolleeg Krissi Koones järgmiseks, palun. Ah. suur tänu. aitäh, et mulle sõna andsite. Schengeni ala toimimise raport komisjoni poolt näitab, et tegemist on olnud väga ühepoolse eh, Dublini eh, kaks ja kolm määruse rakendamisega. see puudutab väga konkreetselt eh, Vahemere teatud riike, eriti Kesk- ja idapiirkonnas ja see on just piirkond, kus enamus ebaseaduslikke sisserändajaid ületavad Schengeni piiri. kui räägime ebaseaduslikest elanikest, siis enamus elab neid äh, Saksamaal, äh, Rootsis, Prantsusmaal ja Belgias sellises järjekorras. raportis on selgelt välja öeldud seda, et enamus ebaseaduslikke sisserändajaid ei piirdu piiri ületamisega, vaid nad liiguvad edasi teistes Schengeni riikides kui vaadata Dublini kaks ja kolm sätteid, siis sellest lähtuvalt ebaseaduslikud rändevood, voog lõppude lõpuks äh, äh, viib äh, riikidesse nagu Itaalia ja Kreeka. ehk siis sellisesse piirkonda, kus nad on sisenenud ja seega Põhja-Euroopa on justkui kaitstud. aga samas need riigid, keda ebaseaduslik sisseränne kõige enam mõjutab, ei saa piisavaid vahendeid selleks, et äh, sellise koormaga toime tulla. Kreeka, kus majanduslik olukord on eriti äh, keeruline, kus me oleme kuristiku äärel, on ebaseaduslike sisserändajate sisserändajaid arreteeritud ametivõimude poolt, nad elavad kohutavates tingimustes, need on täiesti äh, kohutavad ja seetõttu on väga tähtis, et me vaataksime uuesti läbi äh, Dublini kaks ja kolm määrused. see on vajalik selleks, kui me soovime lahendada ebaseaduslikku sisserännet Äh, mõistlikul viisil nii praktiliselt kui ka äh, finantstasandil. Need on koormad, mis langevad nende riikide õlule, äh, kuhu sisserändajad saabuvad. me peame tõesti tagama selle, et solidaarsustingimused Euroopa Liidu toimumi, toimimise lepingus artiklis kaks on tagatud ja et me tõesti oleme kõik osa ühinenud Euroopast aitäh ja järgmisena kolleeg Saraja. Thank you, Mr Chair. suur tänu, esimees, lähen üle rootsi keele peale kui vaadata eh, kodanik, elanike vaba liikumist, mis on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi, tahaksin eh, käsitleda neid liikmesriike, kellel ei ole piisavalt äh, oskusi avalikul äh, tasandil äh, käsitleda neid teemasid. Rootsis näiteks on olukord selline, kus enam kui kaheksasada romat või, või Rumeenia päritolu isikut on välja saadetud ilma igasuguse põhjenduseta ja oluliselt lähtub see sellest, et ähm, avalik võim ei tunne seda olukorda ning demokraatia arengut mõjutab väga suurel määral äärmuslaste tegevus, sest äh, need kasutavad olukorda olulisel määral ära ja nende tegevus ja populaarsus kajastub ka valimistulemustes minu küsimus puudutab seda, et meil on vaja tegeleda selle informatsiooniga, et, et liikmesriigid oleksid paremini informeeritud ja liikmesriigid peaksid oma struktuure paremini informeerima, tegemist on tõsise probleemiga. Thank you, Soraya. Next is Miss Stevens. suur tänu, Soraya, järgmiseks proua Stevens Dank u wel, voorzitter. Ik heb een... suur tänu, esimees, mul on mõned küsimused. kõigepealt sooviksin komisjoni tänada väga huvitava aruande eest ja analüüsin seda ka süvitsi, aga nüüd äh, mõned küsimused. esiteks äh, seoses Frontexiga ütlesite, et kaksteist liikmesriiki ei ole Frontexile veel andmeid edastanud. ja lisaks sellele on liikmesriike, kes ei ole kogu informatsiooni edastanud. kas te teate, miks see nii on, miks liikmesriigid ei edasta andmeid, kas see tuleneb motivatsiooni puudumisest või on tegemist tehniliste probleemidega või on tegemist mingisuguse arusaamatusega? mulle tundub, et väga keeruline on aru saada täit pilti sellest koostöö puudumisest. teiseks, see, mis puudutab sõrmejälgi, kui kolmandate riikide kodanikud sisenevad Euroopa Liitu, võetakse neilt sõrmejäljed ja teatud juhtudel tundub, et äh, tegelikult jäetakse see tegemata, kas te võiksite täpsustada, miks see tegemata jäetakse, kas liikmesriigid on äh, võtnud mingisuguse otsuse vastu selle kohta? kas võib-olla tuleneb see sellest, et äh, õiguskaitseametnikel ei ole piisavat äh, koolitust või väljaõpet, et nad pea, kas nad ei ole teadlikud, et nad peaksid sõrmejälgi võtma, millised võiksid olla sellega seonduvad äh, tagajärjed, kas see suurendab teatud riske, kas need isikud, kelle sõrmejälgi ei ole võetud, võiksid kas see võiks kuidagi mõjutada siis ka mm, nende staatust. kas sellisel juhul võiks menetlus toimida kiiremini, kas te võiksite täpsustada seda olukorda? aruandes on viidatud äh, mitmetele küsimustele äh, Schengeni äh, mehhanismis. kas, kuidas komisjon nende puudustega plaanib toime tulla, aitäh? Thank you very much and the final speaker is Miss aitäh ja viimane kõneleja on proua Wimberg. suur tänu, esimees. tahaksin mainida mõningaid aspekte, mis puudutab siis inimeste vaba liikumist ja kuidas on mõjutanud Rootsit. Soraya Post ütles, et tõesti põhimõtteliselt saadetakse Rumeenia inimesi välja, aga teisalt me ta-, pakume neile tasuta sõidu tagasi Rumeeniasse. me näeme ka seda, arvame seda, et Rumeenia peab ise vastutama oma elanikkonna eest. Nad saavad rahastust Sotsiaalfondist, Euroopa Liidust selleks, et Rooma inimesi Rumeenias integreerida ja Rumeenia saadik Rootsis on ka selgelt öelnud, et, et et kerjamine peaks olema keelustatud Rootsis ja meil on kerjamisega üldse suuri probleeme. ja meil on palju probleeme mm, praeguse olukorraga, see on muutunud väga akuutseks. ma leian, et me peaksime äh, paluma Rumeeniat, et nad kasutaksid olemasolevat rahastust selleks, et õigesti lõimida omaenda Rooma mm, elanikkonda ja kui nüüd vaadata siis Euroteki teemat, siis sõrmejälgede võtmine näib, et põhimõtteliselt see periood on kaheksateist kuud ja pärast seda äh, see nagu muutub kehtetuks see andmebaas ja paljud ei võta üldse liik-, äh, sõrmejälgi, sellepärast et see nõuab liiga suurt survet, liiga palju, suur on see inimeste voog, kes sisse tulevad aitäh ja nüüd tagasi komisjonile, palun. suur tänu, esimees, ja suur tänu ka kõikide nende positiivsete kommentaaride osas siin raporti puhul. paar asja, nagu härra Kolju ütles, et see uus Schengeni hindamismehhanism tulevikus saab temast olema nagu allikas, andmeallikas tulevaste raportite jaoks ja ehk eh, siis on need raportid ka fokusseeritumad, kui meil on juba kättesaadavad need Schengeni hindamismehhanismi tulemused, siis on meil ka täpsem pilt sellest, kuidas Schengen funktsioneerib. ja nüüd küsimus, mis puudutab siis assotsieerunud riike, ma tegelikult ei saa öelda, kas nad on paremas või halvemas olukorras kui mingi liikmesriik, nad peavad lihtsalt eh, järgima Schengeni akiid ja tegeleme siis nii nende kaebustega, mis me saame assotsieerunud riikidest kui ka mujalt. ja üldiselt me ei ole näinud mingit põhjust, et me peaks kuidagi need riigid välja jätma. ja veel tõesti on probleem äh, Šveitsi äh, referendumiga, mis puudutab siis vaba liikumist ja seal on siis kaks eraldi lepingut, üks on vabal, vaba liikumise kohta, mis Euroopa Liit ja Šveits on sõlminud ja teine puudutab Schengenit ja sõltub siis sellest, mida, mida Šveits soovib vaba liikumise osas teha, siis see võib omakorda kaasa tuua mm, järelmid ka Schengeni kohta. nii et siin on vaja siis jätkutulemust oodata ja ülejäänud kommentaaride osas ma ei ole üksikasjalik, aga põhimõtteliselt on näha, et Schengen on äärmiselt kompleksne asi ja selle äh, jälgimine, kas ta funktsioneerib hästi, see puudutab ka äh, selliseid asju, selliseid akii osasid, mis omakorda mõjutavad Schengenit, näiteks äh, vaba liikumise direktiiv või siis asüüli taotlemise seadusakt. Nendel õigusaktidel võib ka, ongi mõju tegelikult sellele, kas Schengen funktsioneerib hästi või mitte. see ongi siis osa sellest komplekssusest. mis puudutab nüüd Frontexi andmete kogumist, siis jah, väga paljud liikmesriigid, miks nad ei ole siis andmeid sisestanud, asi on selles, et ühelt poolt Frontexi puhul on see nagu uus asi paluda liikmesriikidelt andmeid ja liikmesriikide jaoks on ka keerukas panna need andmed kokku, teha nad süsteemseks ja nüüd detailsemalt öeldes, ega see ei puuduta ainult seda, kui palju inimesi on kinni peetud näiteks liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, seal viibi-, viibinuna, vaid on vaja ka infot siis selle kohta, kuidas nad sinna on jõudnud ja see puudutab ka asüüli taotlemist näiteks kas need inimesed on tulnud lihtsalt äh, elama otse Saksamaale ja seaduslikult sisenevad Saksamaa, Saksamaale õhuteede kaudu või kas nad sisenevad äh, Schengeni piirkonda mingi teise liikmesriigi piiri kaudu äh, ja siis äh, taotlevad varjupaika. me oleme palunud, et liikmesriigid just nimelt süsteemsemalt taolist üksikasjalikku infot koguksid ja see ehk nõuab tõesti ka rohkem aega, et kõik liikmesriigid selle tööga toime tuleks, aga me survestame neid, sest see on väga oluline äh, faktor äh, selleks, et Schengen hästi toimiks ja lõpuks oli ka küsimusi sõrmejälgede kohta. jah, me tegeleme sellega praegu ja oleme saanud ka li muudest liikmesriikidelt kaebusi kes ütlevad, et jah, neil on varjupaiga taotlejad, kes tulevad ja ütlevad, et nad on teise liikmesriigi kaudu Schengenisse sisenenud, aga sealt ei antud, ei võetud sõrmejälgi, seda Eurodatasse ei, ei sisestatud, nii et jah, seda on, võib öelda, et selle, selle määruse kohaldamine on keerukas seega me peame täpsemalt vaatama, mis on need põhjused, kas lihtsalt sisserännanu keeldus andmast sõrmejälgi ja kui see nii on, siis milliseid sundmeetodeid on võimalik äh, rakendada, kas need on õiguslikud, kas need on proportsionaalsed või pigem konkreetne liikmesriik ei tegelenud asjaga. Äh, selle, seda me kindlasti uurime ja arutame ka liikmesriikidega ja ma loodan, et olengi ehk enamikule küsimustele vastuse andnud ja kui on midagi, siis ärge kõhelge, küsige palun veel. enne kui te lahkute, ma tahaksin parlamendi poolelt öelda, et, et libe komisjon on väga palju aega pühendanud sellele, et reformida Schengeni hindamist ja juhtimist. tahan öelda, et me jätkuvalt väga-väga tihedalt jälgime Schengeni olukorda ja tuleme selle ettepaneku juurde tagasi pärast suvepuhkust. ja veel tahan öelda, et tõesti, see debatt praegu siin on väga hea ja kolleegid ka on vägagi huvitatud äh, Schengeni toimimise jälgimisest ja on näha, et tõesti, et see vaba liikumise ja, ja julgeoleku ja viisa teema on väga oluline ja kui koordinaatorid tulevad tagasi ettepanekuga, siis kindlasti pärast suve jätkame selle diskussiooniga. suur tänu, kolleegid! tundub, et te saate suvepuhkusele üsnagi varsti, sellepärast et varakult, sellepärast et me, me oleme väga hästi ajakavas olnud ja olete olnud väga distsiplineeritud, jälginud oma kõneaega ja tahan öelda, ma loodan, et te pole lihtsalt väsinud ma loodan, et te olete sellised ka pärast suve ja uutele liikmetele tahan öelda, et olge jätkuvalt sellised. ma loodan, et ma ei unusta, ei ole unustanud, et keegi tahtis veel sõna võtta, seega õigustalitus muidugi tuleb veel siia, aga meil on väga palju aega selleni, mis on suurepärane vabandan, sekretäriaat siin mind pidevalt katkestab, seega palun jätkake samamoodi ka pärast suvepuhkust. nii et meil see debatt on olnud väga hea ja inimesed on tõesti pidanud kinni ka ajagraafikust. ja kui te nüüd tahate järgmise päevakorrapunkti jaoks veel siia jääda, see tundub selline kuiv teema, aga see puudutab õigusteenistuse äh, et, ettekannet ja võib öelda, et, et Euroopa Liidu ja Mauritiuse vaheline leping, see puudutab siis, puudutab siis Euroopa Parlamenti ja vastavat kohtuasja ja nüüd annan edasi siis härra Elekile. ma vabandan, et ma nii, nii kuivalt ja igavalt teid tutvustasin. lihtsalt meil on olnud nii, nii tore ja hea debatt. ja ma usun, et te teete selle, esitate meile väga kiiresti, see on väga oluline punkt ja tahan öelda, et õigusteenistus on meie jaoks väga oluline. palun Chairman, honorable members, thank you. esimees. To brief about the. esimees, esimees ja tahan teile siis rääkida sellest äh, teemast, mis puudutab siis libe komisjoni ja libe komisjon ja väliskomisjon koos siis algatasid selle ja see puudutab kokkulepet Euroopa Liidu ja Mauritiuse vabariigi vahel ja see puudutab siis piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustavatute isikute ja kinnipeetud seonduvate vahendite üleandmise tingimusi. pärast põhimõtteliselt võib öelda, et siin on tegu siis ühe kokkuleppega, mis käib Atalanta ehk Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni äh, temaatikat ja see oli kahekümne neljandal juunil sel aastal otsustas Euroopa kohus nõukogu vastu ja otsustas nõukogu otsuse tühistada aastast kaks tuhat üks, kaksteist juuli ja mis see probleem siin taga on, miks see otsus vastu võeti? esimene probleem on see, et nõukogu sõlmis selle lepingu äh, vastavalt artiklile kolmkümmend seitse Euroopa Liidu lepingus. see tähendab seda, et parlamenti ei kaasatud üldse sellesse menetlusse, ei, ei läbirääkimisetapis ega lõppetapis ja ei nõutud ka parlamendi nõusolekut ja ei informeeritud ega ei konsulteeritud parlamendiga. seega see asi läks kohtusse ja tegelikult kohus siis tõlgendas äh, Lissaboni leppest kaks äh, eritas, teine on eksklusiivsussäte, mis puudutab siis seda, et nõukogu võib teha kokkuleppeid ilma parlamendi kaasatuseta ainult siis, kui, kui see leping puudutab siis konkreetset valdkonda ja teine puudutab siis seda, mis, milline on siis in-, teabeõigus parlamendil see tähendab seda, et parla-, Euroopa Parlamenti tuleb kohe ja täielikult informeerida kogu menetluse protsessist. see puudutab siis nii läbirääkimist kui ka muid etappe, kui on tegu rahvusvaheliste kokkulepetega. ja kui nüüd arutati Euroopa Liidu ja Mauritiuse vahelise lepingu sisu, siis tuli välja, et see ei puuduta ainult välistemaatikat, vaid ka justiitskoostööd ja samuti see puudutab ka politsei koostööd, ladustamist, info analüüsimist ja see puudutab ka arengukoostööd, sellepärast et siin on tegu siis abi, abi andmise lepinguga tegu ka. ja selle esimese kohtuasja puhul kohtus viitas just nimelt eksklusiivsuse sättele ja ütles, et jah, et seda Lissaboni lepet võib ju tõlgendada erineval moel ja see puudutab siis institu-, institutsioonide vahelist sisemist äh, volituste jagamist, aga siin on ka õiguslik alus olemas ja kohus ütles, et on vaja nõuda parlamendipoolset nõusolekut. ja kui si-, kui kokkulepe hõlmab erinevaid komponente erinevatest poliitikatest. aga täna siinses komisjon, komisjonis ma keskendun sellele teisele kohtuasjale. ja see puudutab siis äh, kohtulahendit, seda teist kohtulahendit. selle kokkuleppe puhul nõukogu informeeris parlamenti, et on avatud läbirääkimised. see oli märtsis aastal kaks tuhat kümme ja järgmine kord, kui parlament kuulis midagigi selle kokkuleppe kohta, oli oktoober kaks tuhat üksteist, see oli siis kolm aast-, kolm kuud pärast seda, kui see kokkulepe oli sõlmitud ja juba jõustatud ja kui see oli siis ametlikus äh, teatajas avaldatud. põhimõtteliselt nõukogu jättis parlamendi täielikku teadmatusse. ja siinkohal siis kohus väga selgelt võttis positsiooni, et tegu oli oli menetluslike nõuete rikkumisega tegu ja seetõttu siis äh, nõukogu otsus, mis puudutas Euroopa Liidu ja Mauritiuse vahelist lepingut, tühistati mida me saame nende kohtulahendite põhjal siis järeldada? kõigepealt, kõik, kõigepealt ütles siis kakssada kaheksateist, artikkel kakssada kaheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingust on väga oluline. ja see sätestab, et Euroopa Parlament peab siis analüüsi reservatsiooni panema ja seda, teda on vaja teavitada ja tema enda volitusi on vaja austada ja kohus ütleb, et see konkreetne säte ongi demokraatia põhimõte, millele Euroopa Liit on üles ehitatud ja teiseks öeldi, et kuna on rikutud neid nõudeid, siis on vaja tühistada selle ja kohtul on õigus seda teha. neljandaks ütles kohus, et artikkel kakssada kaheksateist hõlmab mis tahes erinevaid lepinguid, ka selliseid lepinguid, mille eest vastutab libe komisjon. ja mis, mis puudutab siis ÜVJP-d ja tuleb hõlmata ka kõiki menetluse etappe, see tähendab kõigepealt siis läbirääkimisetapi, äh, läbiräägitud tekstid, allkirjastamine, lõppjäreldus ja isegi järgnevad etappe ja et kõikides nendes erinevates etappides peab parlament olema täielikult teavitatud protsessist ja nüüd lõplik küsimus on see, mm, mis puudutab kohtulahendit ja mida, mida saab parlament nüüd selle põhjal üles ehitada ja mida saab libekomisjon silmas pidada tulevikku silmas pidades? kõigepealt mm, komisjoni kuulamistel, kui kuulatakse ära uut volinikku kandidaati, kuidas seda kohtulahendit kohaldatakse, siis see hõlmab ka uut komisjoni loomulikult teiseks, kohtulahend annab parlamendile ka täieliku õigusi väljendada oma seisukohti läbirääkimiste ajal ja panna siis analüüsi reservatsiooni ja see puudutab siis nii sisu kui ka menetlust, kas parlamenti on vaja kaasata või mitte. ja nüüd nõukogu ja komisjon peavad andma täielikku info parlamendile ja loomulikult parlament äh, saab tal on õigus alati oma seisukohti esitada läbirääkimise etapis ja et seda infot tuleb arvesse võtta. ja neljandaks, parlament on, tal on õigus oma arvamust esitada, enne kui ta nõusoleku annab, kas jõustada või mitte. ja lõpuks, nagu ma ütlesin, kui nõudeid ei järgita, siis on tegu väga olulise menetluslike nõude rikkumisega ja lõppude lõpuks võib öelda, et meil on juba teine taoline juhtum kohtus ja see puudutab nõukogu otsust, mis hõlmab just nimelt piraatide üleandmist Tansaanial. see on siis leping, mis on Euroopa Liidu ja Tansaania vahel sõlmitud. neli aastat ei ei, ei olnud siis samuti parlament informeeritud selle konkreetse leppe puhul ka? aitäh, härra Allik. ma siin tegin äh, nalja, et ega ma ei tahtnud kedagi nii-öelda tagasi, äh, taga sundida, et, et ega ma ei mõelnud, et te olete kuiv. ja tahaksin eriti uutele saadikutele öelda, et Euroopa Liidu äh, Euroopa Parlamendi õigustalitus on väga tähtis, teeb väga tähtsat tööd ning äh, see kohtuasi on oluline just meie komisjoni jaoks, kuna meie komisjon on see, kes annab nõusoleku paljudele rahvusvahelistele kokkulepetele, mis tähendab seda, et meid peab hoidma kursis, meil on vaja teavet, loodetavasti nii komisjon kui nõukogu vaatavad oma senise praktika üle ja, ja parandavad oma tegevust ja meil toimuvad ka mitmed kuulamised, mis kindlasti mõjutavad äh, kõike sellega seonduvat äh, ja see jätkub meil tulevikus. siinkohal palju tänu õigustalituse esindajale. tahaksin kõigepealt tänada kõikidele, kõiki saadikuid, kes jäid äh, lõpuni. soovin teile ilusat suvepuhkust, soovin head suvepuhkust ka personalile, palju tänu teile siis ilusat suvapausi ja näeme uuesti septembris. Thanks for staying. Thanks for staying.